well,. Friends, I suggest that we start uh.... Um, head kolleegid, aeg on alustada. tundub, et kuskile on kaduma läinud meie juhataja ja mul tõesti pole vähimatki aimu, kuhu ta on läinud. ja väga palju meid siin ka praegu ei ole, aga ma olen kindel, et inimesed hakkavad siia tasapisi jõudma nüüd. ja kuna meid väga palju ei ole, siis saan ma piirduda ka vähese arvu avasõnadega mul on väga hea meel, et meil toimub niisugune esimene minikuulamine seadusandliku omaalgatusliku raporti kontekstis meie libekomisjonilt seoses mehhanismiga demokraatliku valitsemise põhiõiguste ja õigusriigi toimimise seireks mis minu jaoks on demokraatliku valitsemise pakt, niisuguse kompaktsema terminina. tegemist on esimese kuulamisega, minu, ma loodan väga, et neid kuulamisi järgneb veel, et see on esimene seeriast. nagu olete kursis, kindlasti on parlament vastu võtnud resolutsiooni, et parlament tuleb välja seadusandliku algatusega, paludes komisjonil esitada ettepanek niisuguse mehhanismi kehtestamiseks, sellepärast et tundub, et kõigi jaoks on selge, et Euroopa Liit ei evi praegu vahendeid, millega praktikas tagada demokraatliku mehhanismi ja põhiõiguste toimimine. meil on väga piiratud õiguslikud vahendid ja teiselt poolt on meil artiklis seitse niisugune tuumalahendus tere hommikust! ma arvasin, et te sprindite siia kohe. kas ma jätkan? jah. ja teen lühidalt. nii et meil on vaja see lünk täita. sest meil on selja taga palju väga frustreerivaid arutelusid mitme riigiga seoses, kus küsitakse parlamendis küsimusi, aga mingeid tegusid komisjonilt ei järgne, komisjon ütleb, et aga meil ei ole mingeid vahendeid, me ei tea, kuidas selliseid olukordi lahendada. ja seetõttu on mul väga hea meel, et Liibe komisjon on, on nüüd niisuguse algatusega välja tulnud. meil on toimunud esialgsed variraportööride kohtumised ning oleme otsustanud jagada raporti eri jaotistesse, iga variraportöör vastutab ühe jaotise koostamise eest, nii et tegemist on ühisettevõtmisega ning äh, usun, et see saab konkreetsema kuju järgnevate kuude jooksul. tegemist ei ole niisuguse protsessiga, kus raportöör koostab teksti ja siis hakatakse hääletama ja enamused on viiskümmend protsenti ja üks hääl. ma loodan, et siin tuleb tõesti niisugune raport mis äh, saab kõigi toetuse ja annab suunda, on suunda andev ning ei, ei käsitle mehhanisme, mis puudutavad ainult liikmesriike, vaid ka Euroopa Liidu institutsioone, sealhulgas ka komisjoni ennast, sellepärast et kui me ütleme, et me ootame liikmesriikidelt teatud standardite järgimist, siis Euroopa institutsioonidena peaksime kindlasti olema valmis tegema sama. nii et täna räägime meetoditest ja näitajatest, sest kui me räägime demokraatiast, põhiõigustest, õigusriigist, siis on meil vaja indikaatoreid, näitajaid, mille varal mõõta, kuidas nendel nähtustel liikmesriikides ja Euroopa institutsioonides läheb ning see ongi esimene teema, millest peaksime rääkima, sellepärast et Euroopa Komisjoni volinik Timmermansi esialgne reaktsioon on olnud, et et ei, niisugust vahendit me välja töötada ei saa, sellepärast et lihtsalt ei ole võimalik mõõta demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriiki. ning seetõttu niisugused vahendid ja ettepanekud ei toimi, nii et väljakutse, mis meie ees täna seisab, ongi näidata, et tal ei ole õigus. ning me hakkamegi seetõttu rääkima näitajatest. ning seda ma tahtsingi öelda alustuseks ning annan sõna nüüd äh, tagasi juhatajale, kes avab meie koosoleku. vabandust, Sofia, tahaksin vabandada veel kord ning pakkuda arvukalt vabandusi, miks ma nii ebatavaliselt hiljaks jäin. sest ma pidin käima kolmel eri korrusel, et oma hääletuskaardi kätte saada ning äh, tahtsin kõigile meelde tuletada, et teie peaksite sama tegema ning lisaks on mul ka, ka näete siin kark, mis raskendab minu liikumist, nii et niisugused vabandused minu poolt ja tänan, Sofi, et alustasid koosolekuga. ning äh, ega siin midagi muud öelda ei olegi, proua Michu saab sõna ning vabandust, et ma, ma nüüd niimoodi omalt poolt katkestasin seda juba alanud koosolekut. komisjoni asepeasekretär, palun, teil on sõna. aitäh. mul on väga hea meel täna siin olla ning ma suure heameelega tulen siia, sest varem ma olin äh, justiitsasjade peadirektoraadi direktor ja mulle nii meeldis oma töö selles valdkonnas, et ma säilitasin sama valdkonna ka oma uues ametis, mis tähendab, et et ma tegelen just sise- ja justiitsasjadega nii et rändeasjad, turvaküsimused, õigusriigi küsimused ja näete, siin ma olengi. E, Sofi, tõenäoliselt sa ei äh,, sa ei oota, et ma hakkan rääkima meie esimesele asepresidendile vastu, aga igal juhul võin ma kinnitada, et komisjon teeb, teeb tööd selle nimel, et selles valdkonnas asjad edasi läheksid no võib-olla tõesti ei ole me välja pakkunud uut mehhanismi või näitajaid võrreldes sellega, mis varem juba olemas olnud, aga arvestades seda, mis meil olemas on, mis meie käsutuses on, teeme me minu hinnangul päris palju. nagu te olete kuulnud, on nii esimene asepresident kui proua Jurova avaldanud arvamust, et me saame lähtuda oma töös sellest, mis olemas on, et see on piisav. aga me loomulikult huviga kuulame seda, mis toimub parlamendis ning arvestame püüdlusi uute vahendite väljatöötamiseks. no kindlasti komisjon ei, ei ürita kõrvale hiilida oma osa mängimisest selles protsessis. <coughs> aga nagu te olete kursis, on president Juncker rõhutanud õigusriigi ja põhiõiguste suurt tähtsust ning seetõttu esimene komisjoni asepresident selle valdkonna eest vastutabki. komisjon on aastaid töötanud juba eri vahendite väljatöötamise nimel selles vallas ning ma olen teie koosolekutel käinud varemgi ning rääkinud siis äh, hindamislehest rikkumismenetlustes komisjonile antud volituste kasutamisest selle tagamiseks, et liikmesriigid rakendaksid või, või teeksid ära midagi valdkondades, mis vajavad täiendavat uurimist. ent võin teile öelda, et nagu härra Timmermans ütles, on põhiõiguste peavoolustamine igapäevane ülesanne ning peab kajastuma kogu meie poliitikatsüklis, alates mingi meetme väljatöötamisest kuni rakendamiseni. ja mida me siis teeme? me üritame koguda nii palju informatsiooni kui võimalik tegelikust elust selleks, et saada aru, kuidas on võimalik olukorda vajadusel muuta ja seda kõige tõhusamalt teha. ning mul on täna palutud rääkida demokraatia, õigusriigi, põhiõiguste valdkonna hindamisest liikmesriikides, lähtuvalt meie kogemustest selles vallas. ja keskendun väga lühidalt, sest ma olen kindel, et teil on niikuinii küsimusi, kolmele vahendile kõigepealt äh, justiitsvaldkonna hindamisleht, õigusriigi mehhanism ning iga-aastane harta rakendamise mehhanismi aruanne. nüüd on meil loomulikult ka Bulgaaria ja Rumeenia koostöö kontrollimise mehhanism, nii nagu see lepiti kokku ühinemislepingus nende kahe riigiga. rööpselt sellega on meil ja ma tahaksin mainida pelgalt mainida, on meil ka korruptsiooni valdkonna aruanne, kaks tuhat neliteist näiteks oli meil niisugune aruanne Euroopa Liidus ja lisaks on meil ka sihtmeetmed tugevdamaks siseriiklikke institutsioone õigusriigi paremaks tagamiseks ning see käib läbi Euroopa Liidu fondide ma räägin siin korruptsiooni ennetusest ning äh, haldusreformist põhiliselt. meil on võimalik rikkumismenetlust alustada ja me oleme seda teinud juhtudel, kui me näeme, et äh, on ilmsed Euroopa Liidu õiguse rikkumise juhtumid. põhiõiguste amet ning nendelt me kuuleme ka Äh, toetab meid oma pädevuse raames põhiõiguste küsimustes. Nad koguvad ja levitavad olulist informatsiooni, muuhulgas ka teadustulemusi, seiretulemusi, aidates seega Euroopa Liidu institutsioonidel ja liikmesriikidel oma tööd teha. koos teiste infoallikatega ja need teised infoallikad on näiteks Euroopa Nõukogu omad ning äh, lõpuks ei tohiks me unustada ka Euroopa Kohtu rolli põhiõiguste tagamisel ning lepingu väärtuste maksmapanekul hindamislehe osas. olete ilmselt kursis, et äh, olen tulnud siia rääkima selle aasta justiitshindamislehest. meil on siin hästi toimiv mehhanism Euroopa semester, poolaasta ning majanduse kohandamise programmid. see vahend on suhteliselt noor, ta on toiminud vaid kolm aastat ning läbi hindamislehe üritame jälgida tähelepanelikult ja tõesti väga tähelepanelikult justiitsvaldkonna reforme liikmesriikides. ning igal aastal võtab nõukogu vastu hindamislehele tuginedes ka konkreetsed soovitused lähtuvalt komisjoni ettepanekutest. see toetab Euroopa poolaasta protsessi ning on äärmiselt oluline ja me näeme igal aastal, et see nii on tagada võrdlev analüüs sellest, kuidas haldus, tsiviil- ja äriõiguse valdkonnas tehtavad reformid toimivad kõigis liikmesriikides. lisaks näitajatele ja arvudele on meil aga ka kvalitatiivne analüüs, mis eh, tuleb kõigil ära teha ning eh, isegi justiitsvaldkonna hindamislehes lisame me numbritele süvaanalüüsi ning usun, et sel aastal läheme isegi kaugemale ning kaasame täiendavad infoallikad ning üritame hinnata süsteemi sõltumatust, nii et igal aastal üritame täiendada seda hindamislehte uute elementidega. tahaksin rõhutada andmete võrreldavust, mis on väga oluline aastate vahel ning annab hea lähteallika analüüsiks. me üritame valideerida oma andmed, kõik andmed, sest kui me räägime justiitssüsteemidest, siis peame olema väga ettevaatlikud mida ettevaatlikumad me oleme oma andmete pinnalt, seda paremat, parem tõendusmaterjal on meie käsutuses, kui meil on vaja mingeid meetmeid rakendada. teeme koostööd liikmesriikidega, teeme koostööd Euroopa justiitsvaldkonna nõukoguga, tarbijakaitse koostöövõrgustikuga, Eurostatiga ja teiste asutustega. nüüd õigusriik sest lubage, et ma ütlen, et õigusriigi mehhanism ei ole meie jaoks seiremehhanism, vaid pigem mehhanism komisjonile sekkuda olukordade puhul, mis võivad tekitada ohu õigusriigile. volinik Jurova ning esimene asepresident on selgitanud ja volinik Jurova selgitas seda eelmisel nädalal, et raamistik rakendatakse, kui on selged märgid süsteemsest ohust õigusriigi toimimisele liikmesriikidel, liikmesriigis. iseäranis olukorra puhul, mille korral rikkumismenetlus ei anna tulemusi suure tõenäosusega ning kui õigusriigi, õigusriigi järelevalvemehhanismid, mis siseriiklikult olemas on, ei tule olukorraga toime. raamistik nõuab objektiivset ning põhjalikku analüüsi olukorrast see on seotud minu varem välja öeldud nõudega, et meil on vaja täpsemalt aru saama konkreetsematest õigusriigi küsimustest ja probleemidest liikmesriigis. me üritame saada ka väljastpoolt ekspertarvamust, Veneetsia komisjon, Põhiõiguste Amet ning niisugused eksperthinnangud aitavad meil paremini aru saada konkreetsest olukorrast ja selle probleemidest. me usume, et õigusriik, õigusriigi printsiip liikmesriigis ei ole asi, mida on võimalik staatiliste näitajate põhjal kvantitatiivselt hinnata. meil on vaja kvalitatiivset süvitsi analüüsi tekkinud olukorrast ning seda igal juhul, ükskõik mis need muud andmed on põhiõiguste harta rakendamise aruanne, iga-aastane aruanne aastast kaks tuhat kümme. esitab meile vaba ja kaasava ühiskonna väärtused. usun, et meil kõigil on kohustus neid väärtusi edendada läbi kõigi meie tegevuste igal päev, igapäevaselt. see iga-aastane aruanne hindab seda, kuidas Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid hardat rakendavad Euroopa Liidu õigust rakendades ning toimib siis dialoogi vormina harta rakendamise osas. käesoleval aastal lisatakse siia uus jaotis uuel teemal põhiõigused digitaalkeskkonnas kogemus, mis meil kõigi nende vahenditega viimastel aastatel on, osutab meile, et et on põhjust olla veendunud, et küsimused, mis on seotud demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi toimimise tasemega liikmesriikides, on sageli väga keerulised ning, ning alati, nagu ma juba ütlesin, nõuavad kvalitatiivset süvitsi analüüsi ning mõnikord ka võrdlevat analüüsi olemasolevate normide ja arvestades olemasolevaid norme ja praktikat teistes liikmesriikides ka. põhiõiguste, õigusriigi ja demokraatia taset ei ole võimalik mõõta mõõdulindiga. Neid küsimusi ei saa kvantifitseerida staatiliste näitajate pinnalt vältimaks äh, väga pikka ettekannet ja hakkama rääkima koostöö ja kontrollimehhanismist. tahaksin vastata teie küsimustele, aga te olete kursis, et me teeme väga tihedat koostööd ja seirame Bulgaaria-Rumeenia olukorda, meil on esindused, missioonid nendes liikmesriikides ja me avaldame nende töö põhjal iga aasta, igal aastal aruande ning arvestame siin väga suurt hulka objektiivseid andmeid ning äh, anname omalt poolt soovitusi, kuidas olukorda parandada. ning äh, sellega tahaksin ma nüüd öelda, et Euroopa poolaasta protsess, mida, millesse siseneb, sisestatakse sisendina ka hindamisleht räägib nüüd ka justiitsvaldkonna reformidest. õigusriigi mehhanism, mida me tähelepanelikult järgime puudutab rikkumismenetlusi, mis lepingu põhjal algatatakse ning arvestades neid ja teisi vahendeid, mis meie käsutuses on, oleme seisukohal, et meil on õnnestunud seni reageerida adekvaatselt kõigile probleemidele, mis meieni on jõudnud. lubage, ma võtan kokku, öeldes, et me, meil on väga hea meel näha neid jõupingutusi, mida parlamendis ja, ja teie komisjonis tehakse põhiõiguste, põhiväärtuste toetuseks, millele Euroopa Liit on rajatud me kavatseme edaspidi ka tähelepanelikult jälgida teie komisjonis tehtavat tööd käesoleva teemaga seoses. tänan teid kutse eest siia ning äh, olen suure heameelega valmis vastama teie küsimustele, aitäh! aitäh, proua Mišu! nüüd äh, annan sõna Gabriel Togenburgile, kes on vanem õigusnõunik Põhiõiguste Ametis. tere hommikust! ning suur tänu selle kutse eest. mul on väga hea meel siin olla, olgugi et eh, mõnes mõttes on tegemist eh, niisuguse vastuolulise teemaga, et kas meil on vaja artikli kaks kaitseks mehhanismi. sest tegemist on poliitilise otsuse küsimusega. ja meie siis sõltumatu ekspert eh, organina ei saaks siin midagi kaasa rääkida. mis, missugused on seosed meie ja Viini komisjoni vahel? selleks tuleks lugeda parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumente, kus, kus nähtub, et ollakse nõus kahes põhimõttes, kõik, esiteks kõik liikmesriigid peavad saama võrdse kohtlemise ja teiseks kõik, mida kõik kolm institutsiooni ütlesid, kui mõõdetakse mingeid näitajaid, siis tuleb seda teha objektiivsete näitajate alusel ning siin meie amet eh, mängu tulebki. tahaksin teile täna rääkida meie ameti kahest kogemusest. ja, ja siis eh, veel täiendavat ettepanekutest. üks kogemus puudutab tööd näitajatega ja teine meie kogemust Euroopa Liidust kui mitmetasemelise valitsemise struktuuriga organisatsioonist. näitajad. me kasutame ühe ÜRO struktuurprotsess tulem äh, näitajate süsteemi, see tähendab, et meie huvi ei ole näha, mis, äh, mitte ainult, mis seadused kehtivad, vaid mõista ka seda, missugused on need poliitilised eesmärgid, mida liikmesriigis järgitakse, see on see protsessi pool ning ning me oleme väga ambitsioonikad, soovime mõista ka, kas need poliitilised äh, kavad kas nende pinnalt õnnestub midagi reaalses elus ka muuta. et see on see tulemi mõõde ning üritame neid ka hõlmata oma näitajatega. et struktuurid, protsessid ja tulem. ning äh, põhilised kogemused on meil puudega inimeste, romade integratsiooni ja laste õiguste küsimustes ning äh, et asja konkreetsemaks muuta, räägiksin Roma integrats-, romade integratsioonist, sellepärast et romade integratsiooni puhul on meil olemas juba aruandlussüsteem. nagu te olete kursis, meil on komisjoni teatis kaks tuhat üksteist, mis kohustab liikmesriike romade integratsioonistrateegiaid vastu võtma ning lisaks on nõukogult kaks tuhat kolmteist tulnud üsna detailne nimekiri soovitustest nende poliitiliste meetmete kohta, mida liikmesriigid peaksid võtma selleks, et tagada roomade kaasamine ühiskonda. mis aga puudu oli, oli, olid tulemusnäitajad mõõtmiseks ning siin tulebki mängu meie amet, meie töörühm koos kaheksateistkümne liikmesriigiga, selles töörühmas õnnestus viimastel aastatel kokku leppida liikmesriikidega näitajate küsimustes ning see on väga huvitav kogemus, sest äh, see ei ole arusaadavalt lihtne näitajates kokkuleppimine. meil on vaja, et liikmesriigid sellega kaasa tuleksid, eriti kontekstides, kus on päris palju pehme õiguse instrumente. miks siis nii raske on näitajates kokku leppida? kui liikmesriigid satuvad silmitsi näitajatega, siis nad peavad oma mugavustsoonist välja astuma, et kui on juba konkreetsed näitajad, siis ei saa hakata mingit udujuttu enam ajama et eh, jah, me oleme niisugused meetmed, eh, me oleme taolised meetmed rakendanud, ei. näitajate puhul tuleb väga konkreetselt juba kajastada õiguslikud kohustused vastavalt SPO sellele protsessi struktuurile. nii et eh, meie kogemus on, et näitajate osas kokku leppida on väga raske, aga see on võimalik, see on see positiivne sõnum, mis mul teile on, et see on osutunud võimalikuks. ning see süsteem, mis meil veel on välja töötatud kaheksateistkümne liikmesriigi osalusel, on saanud nüüd romade integratsioonistrateegia osas üldkasutatavaks kõigis liikmesriikideks. näitajate väljatöötamine on, on samas ka vajalik, sellepärast et vastasel juhul me ei tea, millest me täpselt räägime, väga lihtne on öelda, et näiteks meil on vaja roomadel puhul tagada juurdepääs haridussüsteemile, aga siis tuleb hakata defineerima, mida see tähendab. kas see tähendab, et inimene on lihtsalt koolis kirjas kuskil või, või et ta reaalselt seal ka käib tunnis? või tähendab see veel ka, et ta lõpuks ka kooli lõpetab? et, et ta ei lange välja? kas see, ja kas see tähendab, et ta lõpetab algkooli, ta lõpetab keskkooli või, või mis kooli ta lõpetab? ning näitajate küsimust kokku võtmaks võiksin öelda, et struktuuri näitajates kokkuleppimine, õiguslikud kohustused on üsna lihtne. protsessi näitajate puhul on asi keerulisem, et missuguseid äh, poliitilisi meetmeid liikmesriigid peaksid võtma selleks, et oma õiguslikud kohustused täita. mida me veel tegime? oli pilootprojekt kolme liikmesriigiga, Rootsi, Iiri ja Madalmaad ning siin oli meie püüe mõista, kas pärast näitajates kokkuleppimist on võimalik eh, need näitajaid sisustada juba olemasolevaste seireandmetega. sest sageli öeldakse meile, et meil ei ole uusi seirevahendeid vaja, kasutame seda, mis meil olemas on ja me tahtsime kontrollida, kas see on võimalik, kas on võimalik siis täita need, eh, need näitajad eh, olemasolevate seireandmete pinnalt, ÜRO, Euroopa Nõukogu ja teistes raamistikes olemasolevad andmed leppisime kokku siis kolme valdkonna näitajates, vihakuriteod, juurdepääs kohtusüsteemile diskrimineerimisvaidluste puhul ning mm, justiitssüsteemist väljaspool asuvate asutuste sõltumatus ning kui me vaatasime olemasolevaid seireandmeid, siis oli lihtne struktuuri küsimustes need kastikesed täita, kas ÜRO kohustused olid täidetud või mitte näiteks, kõik see oli võimalik. nüüd keerulisem oli asi täita kastikesed äh, poliitiliste kavade või, või rakendatavate meetmete puhul ning äh, praktiliselt võimatu oli siis tulemuste osas need kastikesed täita, et kas vastu võetud õigusakt reaalselt ka kodanikele või sihtgrupile midagi muutis elus. nii et siin praktiliselt mingeid äh, uuringuid läbi viidud ei olnud nende rahvusvaheliste seiremehhanismide raames järgmine asi, millest ma tahaksin rääkida ja teen sellest lühimalt, lühemalt, see puudutab äh, meie ametitööd mitmetasandilise valitsemise kontekstis. ning äh, siin me oleme pidanud päris palju õppima mõistmaks, et artikli kaks kontekstis ei ole mõtet, mõtet vaadata Euroopa Liidu õigust äh, eraldi. Euroopa Liit ei ole eraldiseisev režiim, vaid on osa suurest rahvusvahelisest raamistikust ning äh, meie hinnangul on, on kaks asja siin võimalikud. kõigepealt on võimalik Euroopa Liidust tulevaid andmeid saada, saata rahvusvahelistele organisatsioonidele, UPR-ile näiteks, ja teiselt poolt on võimalik ka määratleda rahvusvaheliste kohustuste ühenduse nii-öelda plaani osa, et kui me võtame mingi rahvusvahelise konventsiooni, siis seal on mingi tuumik kohustusi, mis on olulised Euroopa Liidule kui sellisele ning ärgem unustagem, et kaks tuhat viis, kümme aastat tagasi riigipead ja valitsusjuhid leppisid Varssavis kokku, et Euroopa Liit peaks kõik standardid, milles kokku lepiti Euroopa Nõukogu kontekstis rakendama ning seda on väga oluline märkida, nii et siin on eh, see seos ka olemas. aga asi ei puuduta ainult standardeid, vaid ka osalejaid selles protsessis. väga oluline on arvestada, et, et kõik need olulised eh, protsessi osalised tuleksid kokku ka siseriiklikult. siseriiklikud inimõigusorganisatsioonid, ombudsman, kodanikuühiskond, kohtud, nii et ükskõik, milles me kokku lepime Euroopa Liidu tasandil, eh, mõistlik oleks arvestada nende sisendit. kas nad on mingites sümpoosiumite vormis, sümpoosiumite vormis või nõukogu mingites dialoogivormides. kui me ei arvesta neid siseriiklikke protsessi osalisi, siis me kaotame palju informatsiooni. ning äh, lõpetuseks niisugune soovitus, mis on seotud sellega, millest ma varem rääkisin meil on praegu olemas päris palju andmeid mitmesugused eri seiremehhanismid Euroopa Nõukogu, ÜRO ja siseriiklike mehhanismide raames, aga väga keeruline on sellele informatsioonile juurde saada. igal aastal on meil viiskümmend aruannet liikmesriikide kohta eri süsteemide raames ning äh, kodanikel kindlasti aimu ei ole selle süsteemi keerukusest kindlasti oleks mõistlik need andmed kokku võtta nii-öelda ühte, ühte punkti ja soovitavalt internetis. et meie hinnangul võiks olla niisugune süsteem nagu EFRIS, põhiõiguste infosüsteem, no siin võib loomulikult öelda, et Põhiõiguste Amet räägib alati põhiõigustest, olgugi et me oleme siin artikli kaks kontekstist, aga selleks on oma põhjus ka. meie hinnangul põhiõiguste harta katab umbes kaheksakümmend protsenti artikli kaks väärtustest ning kajastab artikli kaks väärtusi üsna detailselt ning seega ka, ka õiguslikult tunnustatavalt. nii et meie hinnangul meie panus artikli kaks kontekstis oleks väga oluline ja Euroopa põhiõiguste infosüsteem, mis kõik need andmed koondab, oleks väga oluline ja tagaks ka Euroopa Liidus väljaspool kehtestatud standardite puhul nende nähtavuse Äh, selles osas, mis on oluline Euroopa Liidus, mis on kohustuslik meile ning siin ma jõuan tagasi oma jutu algusesse, et parlament, nõukogu ja komisjon on kokku leppinud nendes kahes põhimõttes, võrdne kohtlemine liikmesriikidele ning võrdne kohtlemine eh, siis objektiivsete andmete põhjal, nagu ma rääkisin. aitäh! suur tänu ja nüüd Veneetsia komisjonist Euroopa Nõukogust annan sõna äh, kohe proua Simona Granata Menginile. tere tulemast teile ja olge hea. Um, Do you have a presentation? Yes. kas teil on oma ettekande tekst ka, küsib esimees. The presentation will come up. Thank you very much uh,, Mr Chair, ladies and gentlemen. suur tänu, esimees, daamid ja härrad, minu jaoks on au olla uh, täna siin teie ees kõnelemas. ma ei hakka kulutama liiga palju aega selleks, et rääkida Veneetsia komisjonist. Te teate, et tegemist on sõltumatu konsultatiivorganiga Euroopa Nõukogu juures, aga tal on kuuskümmend liikmesriiki, Euroopa Nõukogus tegelikult nelikümmend üheksa, nii et laiendatud äh, koosseis riikidest. Veneetsia komisjon töötab õigusriigi küsimusega erinevatest valdkondadest me oleme töötanud õigusriigi küsimustega mitmetes riikides, väga paljudes riikides ja erinevatel viisidel. oleme hinnanud äh, õigusakte, põhiseadusi ja seda sellisel moel, nagu tavaliselt äh, tehakse, kui meile avaldatakse nõue äh, selle kohta oleme tegelenud õigusriigi vajakajäämistega, oleme süsteemseid õigusriigi äh, põhimõtte riiveid äh, tuvastanud. Äh, meie käest äh, küsivad arvamust kas liikmesriigid või mõned liikmesriikide organisatsioonid. jaanuaris avaldasime üldraporti õigusriigi olukorra kohta meie peaassamblee ees, seal uurisime õigusriigi põhimõtet ja selge on, et tegemist on väga põhjaliku aruteluga ja pika ajaga kestnud aruteluga, et mis see on ja kui kaugele see ulatub täpselt, on ilmselt ebatõenäoline, et me jõuame äh, õigusriigi põhimõtte definitsiooni juurde, mis kõigil on ühtne, äh, kuigi on definitsioone, äh, mis meile tegelikult kõigile meeldisid, aga me saame aru ka sellest, et ükskõik, milline on poliitiline või õiguslik kontekst, siis on teatud tuumpõhimõtted mis äh, on ühised definitsioonide juures ja mida jagavad tegelikult kõik osapooled. nii et kaks, kaks tuhat kaksteist äh, läksime hoopis teistsuguse lähenemise juurde, muutsime oma õigusriigi põhimõtte suunalist lähenemist, nimelt saime aru, et tegemist oli vähem äh, Äh, tähelepanu pälvinud põhimõttega, tegemist on ühega kolmest Euroopa Nõukogu sambast, aga seda seiratakse tegelikult väga vähe. ka kohtulahendites äh, on seda kirjas, Euroopa Kohtu kohtulahendites siis äh, samuti viidatakse sellega seoses õiglase kohtupidamise kontekstiga, aga vähe süstemaatiliselt. nii et meie arvasime, et siinkohal oleks väärtuslik, kui me looksime mingisuguse tööriista, mis võimaldaks äh, väga äh, ühtset äh, õigusriigi põhimõtte idee defineerimist. niimoodi, et praktiliselt õigusriiki kuidagi paremini rakendada saaks. meie peaeesmärk oli, et me peame keskenduma sellele, kuidas õigusriigi põhimõtet rakendatakse, selle asemel, et lihtsalt pikalt arutada, mida see sisaldab ja mis asi see on. nii et me hakkasime kokku panema sellist kontrollnimekirja elementidest. Ehm, meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raporti lisaks eh, oli kontrollnimekiri, mis oli päris lühikene. Ehm, me oleme seda tööd nüüd lõpetamas, aga me oleme valinud välja viis etappi, mis on ka allparameetriteks jaotatud, nimelt eh, õigus, eh, õiguskindlus meelevaldsuse ja võimu väärtarvitamise vältimine võrdsus seaduse silma ees ja mittediskrimineerimine ning ligipääs äh, õiglasele kohtupidamisele, äh, õiglane kohtupidamine äh, ning sõltumatus ja erapooletus. Need aspektid on kirja pandud ja seal on selgitavad avaldused, seal on kirjas täpselt, mis on siis selles kontrollnimekirjas olemas, need selgitavad äh, märkused näitavad täpselt, mida me mõtleme, sest et see kontrollnimekiri on küsimustiku vormis. Äh, me räägime Euroopa Inimõiguste Kohtust, Euroopa Kohtust ja ÜRO dokumentidest äh, niimoodi, et me selgitame täpselt ära, mida me nende küsimustega mõtleme. ja siis on terve standardite valikuline ähm, nimekiri, mis selgitab täpselt, kust kohast need küsimustiku küsimused pärit on äh,, Eh, ning milline on eh, rahvusvaheline ja Euroopa Liidu juriidiline taust nende küsimuste tekitamiseks? Eh, tegemist on õiguslike aspektidega, mis põhiseaduslikke ja õigusstruktuure kajastavad, konkreetset kehtivad seadused ning samuti ka konkreetsete liikmesriikide kohtupraktika. näiteks kui me räägime kohtusüsteemi sõltumatusest, siis küsime me kas äh, kohtunikud määratakse äh, püsivalt äh, või kuni sinnamaani, kuni nad pensionile lähevad. nii et põhimõt-, nagu veel kord siis öeldud, põhiseadus, kehtivad seadused ja kohtupraktika. mõningates nendes aspektides, mida me ka mõõdame, on aga Äh, faktuaalset, mille eesmärk on siis täiendada neid õiguslikke põhimõtteid, aga äh, tegemist on siiski õigusliku sellise kontrollnimekirjaga. Äh, me väga palju neid fakte siin ei kajasta, aga mõned on kindlasti olulised, näiteks kuidas tajutakse kohtusüsteemi, kas riigi kohtusüsteem näeb avalikkus kui sõltumatut, millised on võimalikud poliitilised mõjud või äh, manipuleerimised seoses sellega, kuidas kohtunike ametisse nimetatakse. Äh, kohtunikud nimetatakse põhiseaduse järgi teatud riikides näiteks kümneks aastaks ametisse, äh, aga näiteks oluline on see, millise hinnangu annab sellele avalikkus, kas nad näevad, et see on sõltumatu ja poliitilistest manööverdamistest vaba. see on meie analüüsi aluseks samuti selge, et äh, kõikide nende äh, indikaatorite jaoks on äh, mingisugused hindamisalused, tekstid jõustunud seadustest, Veneetsia komisjoni hinnang nendele, samuti meie seireorgan Euroopa Nõukogu juures ja teised organid. faktide kohta me vaatame täp-, erinevaid hinnangutabeleid Põhiõiguste Agentuuri Ähm, hinnangut aga samuti vabakonna äh, ettepanekuid äh, ja muud. nii et äh, mikspärast oleme seda teinud? küsimus on, milline on konkreetse kontrollnimekirja eesmärk ja sisu. meie komisjoni eesmärk oli kõigepealt tunnustada seda, et õigusriik on asi, mis areneb pidevalt, tegemist ei ole asjaga, mis on lõpuni valmis, kunagi ei saa see lõpuni valmis. õigusriik on erinevate tasandite kooslus, mis liigub progressiivselt. ilmselt ükski riik ei jõua lõpuni sellega valmis, aga tegemist on asjaga, mis pidevalt areneb niisiis, tegemist on äh, nimekirjaga, kontrollnimekirjaga, aga see ei ole mõeldud niimoodi, et äh, teeme lihtsalt linnukese kasti ja valmis. et ja samamoodi ka vastupidi, et äh, kui kõik kastid ei sisalda linnukesi, siis ei ole riik tingimata läbi kukkunud õigusriigi mõttes, vaid ähm, nagu öeldud, on ju selge, et riikidel on omad tugevad ja nõrgemad küljed nii et äh, nii täpselt nagu äh, proua Michu siin korduvalt ütles äh,, õigusriigi äh, hindamine kui selline on äh, väga raske tegevus, olgugi et erinevad äh, indikaatorid ja äh, parameetrid on ju tegelikult lihtsustatud kujul alati äh,. me ju lihtsustame asju, kui me paneme kokku mingisuguse nimekirja küsimustest, aga äh, Äh, vastused küsimustele tuleb äh, läbi analüüsida sobival moel. Äh, ja üleilmsel moel, arvestades mitte ainult arve, mitte ainult seda, kas öeldakse jah või ei vastuseks, vaid selle kontrollnimekirja hindamine on selline kõikehõlmava loomusega, me peame arvestama ikkagi väga palju allikaid, väga palju sisendeid ja väga palju elemente edasi, kellele see nimekiri on mõeldud? erinevatele osapooltele, Veneetsia komisjon ei ole nüüd seda kontrollnimekirja koostanud konkreetse kasutaja jaoks, seda kasutatakse Veneetsia komisjoni enda poolt, muidugi kui me hindame õigusriigi küsimusi, siis loomulikult meie ka tugineme töös sellele kontrollnimekirjale, aga see on ka mõeldud riigi institutsioonide, parlamentide ja kõiksuguste riigiasutuste jaoks, kes tahaksid hinnata seda, kas õigusriigi põhimõtetele riik vastab. Äh, vabakond saab seda kasutada ja tegelikult mitmed vabakonna organisatsioonid on ka meie poole pöördunud mitmetes riikides, kes tahaks saada suuniseid selles osas, kuidas oma äh, hinnanguid äh, riikides paremini läbi viia. ja siis loomulikult saavad kasutada ka rahvusvahelised organisatsioonid kui me hakkasime kontrollnimekirja äh, kallal tööle, siis Euroopa Liidu mehhanismi kui sellist veel ei olnud, aga me arvame, et see võiks küll sobida äh, ka selle hindamiseks. mis äh, on selles nimekirjas uut? kindlasti need indikaatorid ja meetodid ei ole midagi nüüd täiesti uut. eelkõneleja härra Togenburg just ütles ka, et tegelikult on niivõrd palju andmeid, mis on äh, Äh, olemas, meil on olemas erinevad seireorganisatsioonid, äh, kohtud, ka Põhiõiguste Amet, äh, ka vabakonnaorganisatsioonid, ÜRO organisatsioonid ja nii edasi. Neid on niivõrd palju ja kõik asjad on olemas, aga mis meie arust oli puudu täiesti, oli üleilmne lähenemine väga põhjalik ja kõikehõlmav äh, kõikide teemade lahkamine, sest äh, loomulikult äh, sama asi, kui me vaatame ühte konkreetset probleemi, ilma selleta, et me näeksime tervikut, konteksti selle taga. ja kuidas me seda teeme, kas me lahendame need küsimused alati ühel moel, kasutades sama loogikat, kas me täpselt samu indikaatoreid kasutame, kas me oleme piisavalt läbipaistvad oma allikate põhjal meie riigid, kui me hindame äh, nüüd konkreetselt äh, riigi õigusallikaid, siis äh, kas me kasutame täpselt samu indikaatoreid kõikide riikide puhul alati? et kas need on üldse võrreldavad? kas me oleme niivõrd objektiivsed, kui me saame olla või kas me oleme niivõrd objektiivsed, nagu me oleme olnud teiste riikidega? mõte on selles, et me peame konkreetsetes mängureeglites eh, kokku leppima. kui me räägime eh, õigusriigi põhimõtetest eh, riigis, siis peavad ju kõik osapooled teadma, millest me räägime täpselt ja kuidas me seda hindame. ja riigid peaksid teadma, et me oleme alati käitunud samamoodi, kui me oleme rääkinud õigusriigi põhimõtetest, et kõikide riikide puhul on samad reeglid edasi. Euroopa Liidu õigusriigi äh, mehhanismi äh, tunnustamise, tuvastamise äh, reeglistik. Euroopa mm, Komisjon võib tahta konkreetset hinnangut või küsib nõu näiteks Veneetsia komisjonilt. samuti ta võiks ju teoorias hinnata Äh, õigusriigi põhimõtteid vastavalt sellele meie kontrollnimekirjale äh, või osadele sellest, äh, aga Euroopa Komisjon võib ka lihtsalt otse vaadata neid kontrollnimekirju, ilma et ta peaks minema Veneetsia komisjoni juurde ja nõu paluma. kokkuvõttes tahaksin tuua välja selle, et täielik õigusriigi Äh, süsteem on utoopia, äh, selleni ei ole ükski riik äh, jõudnud, aga iga riik põhimõtteliselt on võimeline selleks, niisiis peab olema see mehhanism pideva kontrolli ja seire all. see kontrollnimekiri ei ole mingisugune lõplik dokument, tavaliselt igal aastal võtame selle märtsis vastu, tegemist on käimasoleva tööga, see pidevalt muutub ja loodetavasti saame me neid samu tulemusi näidata, millest ma just siin rääkisin suur tänu selle ettekande eest, ütleb esimees, ma olen kindel, et küsimusi on inimestel ka. Äh, meie viimane kõneleja on doktor Julinda Pekiras, kes on Bingami õigusriigi keskusest, mis on siis Briti äh, rahvusvahelise ja võrdleva õiguse instituut ta näitab meile öö, äh, oma ettekandes mitmeid ÜRO ja üleilmseid indikaatoreid öö, kuidas äh, tuvastada nende põhjal äh, liikmesriikide indikaatoreid, eriti just Ühendkuningriigis ja Saksamaal, olge hea. suur aitäh teile selle sissejuhatuse eest. et äh, kõigepealt ma tahaksin teile täna kanda ette selle kuidas on võimalik rääkida õigusriigist ja ligipääsust justiitssüsteemile järgnevatel aastatel, eriti just äh, ning äh, see puudutab eriti jätkusuutlikke arengu eesmärke, milles lepiti kokku ÜRO Peaassambleel kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris. see on lühike ülevaade siis sellest äh, millest ma sooviksin rääkida, ehk siis äh, ettekande kolm osa. kõigepealt lühike ülevaade sellest, miks jätkusuutlikud arengu eesmärgid on erinevad äh, aastatuhande arengu eesmärkidest, eriti puudutab see eesmärki kuusteist, mis puudutab õigusriigi äh, ja ligipääsu õigussüsteemile praegu käib protsess äh, globaalsete ja riiklike indikaatorite väljatöötamiseks ja lõpuks äh, toon teile kaks näidet äh, protsessidest, mis toimuvad Suurbritannias ja Saksamaal, järgmine slaid nüüd kõigepealt äh, aastatuhande arengueesmärgid ning jätkusuutlikud arengueesmärgid aastateks kaks tuhat kaks tuhat viisteist ning siis jätkusuutlikud arengueesmärgid kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kolmkümmend. kõigepealt eh, iseloomustas eesmärgi kolmedimensionaalseid eh, käsitlusi arengust, mis ei puuduta ainult majanduslikku, vaid ka sotsiaalset ja keskkondlikku dimensiooni nagu mainitud, see peab kaasama äh, kodanikuühiskonna seisukohti ning samuti tuleb konsulteerida kodanikuühiskonda, seda on tehtud ning seisukohad äh, avalikkuse poolt lisati äh, jätkusuutlikesse arengu eesmärgid ja samuti on see oma lähenemiselt universaalne, see ei ole suunatud mitte ainult arenevatele riikidele, vaid kõikidele ÜRO liikmesriikidele eriti puudutab see eesmärki kuusteist, mis on üks osa äh, arengu eesmärkide innovaatilisest poolest, mis äh, puudutab siis just õigusriigi ligipääsu õigussüsteemile, mis äh, puudutab siis võimalust süsteeme parandada mitte ainult arenguaega arenenud riikides, sellistes riikides nagu Suurbritannia või Saksamaa, on samuti võimalik teha edusamme õigussüsteemi ja õigusriigi äh, olemuse parandamiseks. mis puudutab nüüd äh, STG-d innovaatilisemaid aspekte, siis tahaksin keskenduda eriti eesmärgile kuusteist mis äh, koosneb kolmest äh, osast. kõigepealt äh, toetada rahumeelseid kaasavaid ühiskondi jätkusuutliku arengu nimel, võimaldada ligipääs õigussüsteemi kõigile ning üles ehitada tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid kõikidel tasanditel eesmärki te, mm, selgitatakse detailsemalt ehk siis eh, räägitakse spetsiifilisematest eesmärkidest, eriti eesmärk kuusteist kolm. see puudutab siis seda küsimust, millega me praegu siin tegeleme, ehk see toetab siis äh, õigusriigi arengut riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning garanteerib kõigile võrdse ligipääsu õigussüsteemile. nagu siin mainitud on, õigusriigi äh, saavutamine on pikaajaline eesmärk ning äh, seda võetakse selle eesmärgi juures äh, ka arvesse, see, äh, räägime siin, räägime, kasutame sõna toetame, mitte garanteerime, see, see muutus viidi sisse teksti väljatöötamise käigus. ehk siis toetatakse ri-, õigusriigi arengut ja garanteeritakse võrdne ligipääs õigussüsteemile. ja nüüd see on siis see eesmärk ja läbirääkimised toimuvad, et eh, indikaatorid välja töötada, kuidas on võimalik eh, mõõta seda, et eh, kas riigid on garanteerinud kõigile võrdse ligipääsu õigussüsteemile. sellel slaidil vasakul pool on siis nii-öelda ekspertgrupi liikmed, kes ähm, tegeleb globaalsete indikaatorite väljatöötamisega ja see puudutab siis ka eesmärki kuusteist punkt kolm. ma ei tea, kas äh, slaid on küll väike, aga seda juhib Suurbritannia Tansaania, Uganda, Botswana, Cameron, Cabo Verde, Senegal, Alžeeria, Põhja-Ameerikast Kanada, Prantsusmaa, eh, Saksamaa, Holland ja Rootsi on eh, liikmed. tegemist on siis eh, nii-öelda tehniliste töötajate ekspertidega, kes töötavad Statistikaametis esindatud riikides ning Nemad äh, on esitanud mitmed ettepanekud, olen siia toonud neist kolm. kõigepealt äh, siis esimesed kaks äh, on lisatud praegusesse esialgsesse dokumenti ja see esitatakse ÜRO statistikaosakonda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsis ning seda äh, arutatakse hiljem ÜRO äh, poliitilises kogus. see antakse arutusele ÜRO-l nii-öelda liikmesriikidele, äh, nende valitsustele. E, kõigepealt õnnetuseks on suund olnud sellele, et indikaatoreid üritatakse lahjendada nagu ta nende esimese kahe indikaatori puhul keskendutakse just eriti kriminaalõigusele. see tähendab siis seda, et ei äh, puuduta eesmärki kolmteist ehk siis ligipääsu õigussüsteemile ehk siis kriminaalõigusele, administratiivõigusele. Äh, ühesõnaga indikaatorid on üsnagi äh, kitsa ulatusega, kuid samas kolmas on esimene indikaator, mis välja pakuti ning seda endiselt toetavad sellised riigid nagu USA, Kanada, ja samuti ka rahvusvahelised organisatsioonid ja agentuurid nagu näiteks ehm, ÜRO Arenguamet, Maailmapank ja nii edasi, see on pisut laiem indikaator ning selle eesmärgiks on mõõta eh, või kontro-, eh, arvesse võtta, kui paljud on ehm, e-, e-, esitanud hagi viimase kaheteist kuu jooksul kellel on võimalus olnud äh, kasutada ametlikku, mitteametlikku, alternatiivset või traditsionaalset äh, vaidluse äh, lahendussüsteemi. ja siin on küsimuse all loomulikult ka menetluste pikkused ja muud sellised nähtused kuid arvesse tuleb võtta mitte ainult institutsionaalset perspektiivi, vaid ka kasutajate seisukohti, sest kokkuvõttes on küsimuse all ju õiglus, võrdsus. nii et sellised andmed on kättesaadavad äh, näiteks äh, küsitluste vaatluste abil. see näiteks äh, ka majapidamistes, äh, leibkondades on võimalik selliseid äh, andmeid koguda. ja järgmine slaid. väga lühidalt äh, kahest näitest. peale globaalsete indikaatorite riigid kui regioonid Äh, võib kasutada riiklikke ja regionaalseid indikaatoreid. nüüd äh, menetlused äh, indikaatorite väljatöötamiseks on igas riigis erinevad. igas riigis on kasutusel erinevad võimalused. Saksa mudel on kõige arenenum ja see tähendab siis seda, et lisaks prioriteetide väljaselgitamisele on äh, ka kaks kontrollitasandit välja töötanud, üks on siis valitsusepoolne nõukogu, mis nõustab valitsust äh, siis äh, need poliitikavaldkondade osas, mis äh, äh, oleks äh, vajalikud eesmärkide saavutamiseks ning samuti ka parteide ülene, fraktsioonide ülene parlamendikomisjon, mis hindab ja analüüsib tehtud edusamme. Suurbritannias arenguküsimused on osa on arengufaasis. praegusel hetkel Wales ja Šotimaa on avald-, avanud äh, avaliku konsultatsiooni, Inglismaal seda veel ei ole tehtud, kuid äh, äh, küsimus on nüüd selles, kas oleks vaja ka Inglismaal, Suurbritannias tsentraalsel tasandil seda teha suur tänu, meil on umbes kakskümmend minutit aega küsimuste esitamiseks, lähme kohe variraportööride juurde ja sõna saab härra Engel. Um... suur tänu teile, Claude. mul on äh, üldine küsimus äh, kõigile tegelikult, mis ei ole tegelikult isegi küsimus või vaid rohkem nagu selline järeldus, äh, mida mina nendest asjadest teen kui ma äh, püüan nüüd siin kuidagi paika saada, mis siis ikkagi on mis. Äh, kui me räägime Euroopa Liidu äh, standardi peale, siis meil tundub olevat selle jaoks viis kriteeriumit. Ameerika Ühendriikidel on teised kriteeriumid, Brasiilial teistsugused ja nii edasi. ja mingil hetkel me jõuame vist ilmselt järelduseni, et Äh, me peame lihtsalt mingisuguse järelduseni jõudma, et, äh, et õigusriigi standardid jah, on tagatud. ma tean muidugi, et äh, ka Euroopa Nõukogul on sellised kriteeriumid, aga samas ma võin ka nimetada näiteks kuut riiki kohe Euroopa Nõukogust, kelle demokraatia, õigusriigi ja muud standardid on tegelikult aasta äh, kümneid eemal või valgusaastaid eemal sellest, mis äh, oodatakse, samas aga kedagi välja ei visata organisatsioonist ja ilmselt on ka selleks mingisugused põhjused. üks asi, mis, äh, mil, mis minul alati mm, silma ette kangastub, kui ma selliseid eksperte kuulan, tõesti ju te tegelete selle küsimusega professionaalselt, demokraatia ja õigusriigi äh, Äh, asjad ei ole tegelikult äh, minu arust kuidagi väga hästi standardi järgi äh, mõõdetavad, ei ole ju mingeid indikaatoreid ja valemeid ja tabeleid, mille järgi saab väga selgelt öelda, et vot see töötab, aga see mitte. just meie enda kontinendilt, kus tegelikult meil on valitsemispraktikad väga erinevad. diktaatorid isegi, mõningad hiljutisemad, mõned vähem on riike, kellel on tegelikult aastatuhandete eh, pikkune eh, traditsioon õigusriigi eh, põhimõtte järgivalt, aga kellel ei ole isegi põhiseadust kui sellist ja meie esimees ilmselt teab, millisest riigist on jutt nii et mulle tegelikult meeldib väga hästi see lähenemine, mida kolleeg Mengini mehega jagas oma äh, sõnavõtu alguses, ütles, et kui Veneetsia komisjon ütleb, et ei ole vaja definitsiooni konkreetselt selles äh, küsimuses, meil on tegelikult vaja konsensust äh, ühtsetest tuumväärtustest ja mulle meeldib see, et Euroopa Liit samasugust lähenemist rakendab ja ülesanne meie jaoks, ilmselt ka variraportööride jaoks on see, et kas on Euroopa äh, lähenemine, Euroopa valitsemistava või mingisugune muster, äh, kas on olemas selline äh, valem, kuidas me tahame, et meid valitsetakse. see valem võiks olla väga laht-, lihtne, ilmselt selline tunnetatav, aga heal juhul ka ikkagi kvantifitseeritav ja mõõdetav mis siis väljendaks täpselt, kuidas äh, riik toimib. riigi tegevuse ennustatavus, äh, korruptsiooni puudumine, asjad, äh, mis panevad kodanikku tundma ennast nii, nagu asjad on nende kontrolli all ja ähm, nende riik, nende ühiskond toimib nii, nagu nad tahavad ja kui see nii ei ole, siis nad saavad selle vastu midagi ette võtta ja seda muuta nii et seetõttu ütleksin ma, et me äh, selles valguses peaksimegi pühendama oma edasised äh, tegevused. mul ei ole mingisuguseid äh, põhimõttelisi vastuseise igasugustele kontrollnimekirjadele ja tehnikaatoritele, indikaatoritele ja muule tehnilisele, aga minu arust ei see, aita see illustreerida midagi niivõrd tunnetuslikku kui demokraatia ja õigusriigi põhimõtted. järgnevalt saab sõna Monika Peenova, palun, ütleb esimees suur tänu! tänane kohtumine on minu arust väga hea minu arust äh, on äh, tegemist väga hea mm, üritusega täna siin, äh, aga ma toon näite eelmiselt, eelmisest nädalast, kus ma osalesin ka. väga palju oli ajakirjanikke osalemas seal pagulaskriisi teemalisel konverentsil. eile olin ma ka Slovaki kolleegidega kriisikeskusest ühenduses ja minu käest küsiti nende meetodite kohta, mida me saaksime kasutada Äh, seoses sellega, kui liikmesriigid oma vastavaid äh, lubadusi ellu ei rakenda. minu käest küsiti, millised on meie põhimõtted, kuidas me täpselt, äh, kuidas on võimalik meid tegelikult survestada võtma vastu pagulasi ja täitma pagulaskriisi mm, äh, otsuseid. Äh, mina ja ka, tähendab minu koduriik ja ka teised liikmesriigid ei äh, tööta alati Euroopa Liidu solidaarsuse alusel. mõned liikmesriigid keelduvad tegemast koostööd pagulaskriisi vallas ja tekkinud on tegelikult olukord, mis on äh, viinud meid põhiõigustest kinnipidamise äärealadele ja neid lahendusi püütakse pakkuda läbi uute õigusaktide. mida teie arvate ja mida teie institutsioonid arvavad, keda te siin esindate? liikmesriikide kohta, kuidas saaks konkreetselt äh, liikmesriike sanktsioneerida, kes koostööd ei tee. meie oma komisjonis oleme rääkinud pikalt ja laialt sellest, mis juhtub siis, kui põhiõigustest liikmesriikides kinni ei peeta. mõned meie hulgast on ka variraportöörid äh, nendel teemadel ja me oleme seetõttu teinud ka äh, põhiõiguste vallas juba pikki Äh, aegu koostööd. me oleme põhimõtted ka vastu võtnud oma raportites. aga me kasutame siin põhimõtet, et kellegi peale näpuga ei näidata ja kellegi kohta halvasti ei öelda. kui me aga ei tegutse mm, piisavalt äh, jätkusuutlikult ja liikmesriikide vastu ei saa äh, sanktsioone kasutada, siis nende vastu, kes põhiõigustest kinni ei pea siis äh, jääme me ikkagi selliseks äh, jututoaks, äh, kes nimetab ära probleemid, aga mingisuguseid ühtseid lahendusi meie kodanikele ei paku. praeguses olukorras oleme me jõudnud Euroopa Liidus juba selle faasini, kus me räägime uutest reeglitest, võimalikust Schengeni süsteemi kaotamisest ja nii edasi, siis selles olukorras peaksime vähemalt selle eest seisma, et me omaenda liikmesriikides püüaksime välja mõelda mingisuguse sanktsioneerimise süsteemi riikide puhul, kes siis ei pea põhiõigustest kinni. härra esimees, mul on äh, väga lühikene sõnavõtt äh, Äh, mulle tundub, äh, ütleb härra Kirkhope, et äh, kõikide igasuguste reeglite ja seirevõimaluste juures, no tore, et need asjad on olemas, aga me peaksime vaatama ikkagi, kuivõrd tõhus kogu see mm, komplekt on. selge, et liikmesriikide suveräänsuse ja Euroopa Liidu akii rakendamise vahel on väike Äh, huvide konflikt ja meie komisjonis ja tegelikult terves parlamendis on olnud äh, täiesti äh, tavapärasel alusel debatt. me pidevalt räägime samadest riikidest ja küsime, et kas nad sobivad sellesse süsteemi või mitte, aga väga raske on mingit täielikku ähm, objektiivsust saavutada seda just poliitilise süsteemi suhtes, mul on tunne, et meie käed jäävad selles osas lühikeseks, me ei suuda seda teha nii et me võime siin äh, igasuguseid äh, tabeleid koostada, aga lõppkokkuvõttes, äh, mis siis edasi saab, kas ja mis võimud ja jõud meil on selleks, et neid hakata rakendama, me, väga tore, et räägime siin sanktsioonidest, aga sellest saab tavapäraselt väga subjektiivne arutelu ja siin komisjonis oleme seda juba mitmeid kordi ka näinud. nii et jah, arutelu on abiks mitmetel viisidel, aga minu arust on see põhimõtteline vastuolu äh, Äh, nende kahe poole vahel ja kui me ei suuda saavutada totaalset äh, sõltumatust ja objektiivsust ja et sageli me seda ei saa, siis me kusagile ka ei jõua. me peame olema ikkagi pragmaatilised ja realistlikud selles osas. suur tänu ja proua Barbara Spinelli saab järgnevalt sõna. Grazie Presidente. Ma una piccola premessa e poi faccio due domande suur tänu teile, esimees. esimesena teen ühe märkuse ja siis küsin kaks küsimust, ütleb kõneleja. minu kommentaar. proua Granata Mangini ütles, et õigusriigi täielik saavutamine on utoopia. ma arvan, et selline Äh, väljaütlemine on äh, ohtlik. Äh, see on väga raske, aga see ei ole mingisugune utoopia, utoopiat pole olemas. see on umbes nii, nagu te ütleksite, et reform on täiesti utoopialik nägemus selle kõige järel on see, et Euroopas on meil niivõrd äh, laiapõhjaline õiguste riive, äh, pagulased, äh, ümberjagamine ja nii edasi. nii et kui me ütleme, et õigusriik on utoopia, siis see ikkagi viitab veel kord selleni, et me oleme jututuba. vaja on tegutseda kaks konkreetset äh, küsimust. üks äh, proua Michule, mis puudutab äh, Euroopa poolaasta seiret. Teie ütlesite, et eriti vaadatakse siin, võetakse luubi alla justiitssüsteemi reform ja kuidas on kohtusüsteemi reformitud liikmesriikides. on tehtud uuringuid artikkel kaks või harta äh, punktide rikkumise kohta. Äh, tahaks küsida, et kas äh, ka teiste rikkumiste alaseid uuringuid võetakse siin arvesse? ja minu teine küsimus. mida arvate teie? mida te arvate sellest erandist, äh, mida on palunud äh, Ühendkuningriik äh, mm, Euroopa kohtusüsteemist, kas seda on uuritud ka Euroopa Nõukogus? suur tänu, ütleb esimees, nüüd on kolm sõnasoovijat liiget veel, panen nimekirja kinni nii et äh, ma tean, et äh, see on teile südamelähedane teema, aga palun paar minutit äh, igale kõnelejale äh,, proua Lopes Aguilar, Anna Koomes ja Sofi. Juan Fernando, palun. ja hoian, püüan hoia, hoida siin kõneajast kinni, aga mul on väga hea võimalus olnud siin Põhiõiguste Ameti ja Veneetsia komisjoni esindajalt kuulda ära indikaatorid äh, nende asjade kohta, mis puudutab äh, asüülitaotlejaid, kuidas neid koheldakse liikmesriikide poolt? kas äh, siin on väga suured erisused selles osas, kuidas me põhiõigusi näeme, mis on põhiõiguste hartas kirjas, selleks, et kaitsta mitte ainult Euroopa kodanikke, aga ka välismaalasi, kes koputavad meie uste peale eriti näiteks just Ungari või Hispaania puhul Euroopa Liidu lõunapiiril. kui me räägime potentsiaalsete asüülitaotlejate tagasisaatmiseks ja keegi ei anna neile võimalust isegi neid ära kuulata. suur tänu, Juhan, suur tänu, et pidasid kinni kõneajast, nüüd saab sõna Anna Koomes. jaa, mina arvan ka, et on suurepärane, et meil on meetodid ja standardid ja nii edasi aga no hakkame neid siis rakendama. ja vaatame, eh, kuidas on tänane asjade seis. tänane asjade seis on vastikust tekitav. ma arvan, et eh, me võime olla uhked asjade üle, mille me oleme saavutanud, aga samas on ikkagi väga kurvaks tegev kõik see, mis viimastel aegadel on juhtunud ja et me ei ole pidanud kinni kõikidest oma kohustustest, eh, mis õigusriigi puudutavad mina arvan ka, et täiesti ebasobiv on rääkida õigusriigist kui utoopiast, mida ei saa saavutada, sellepärast et siis me ei võitleks õigluse eest, me ei arendaks oma õigussüsteeme, kui see on utoopia, mida kunagi ei saavutata. ma ei usu, et päris nii tahtsite nüüd öelda, aga ma tõesti ei arva, et, et see oli nüüd õige formuleering. minu hinnang on ikkagi see, et olukord on väga kurb mina olen ise pärit Troika riigist, kus Troika tõi kaasa rohkem vaesust, rohkem ebavõrdsust, kolmandik meie lastest elavad vaesuses. ja no see räägib juba päris mõndagi meie arengute jätkusuutlikkusest. ja muidugi korruptsioon, maksusalane ebavõrdsus ja see kõik ei ole mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid tegelikult ka komisjoni tasandil komisjon on läbi kukkunud. ja tegemist on poliitilise küsimusega, korruptsioonivastane võitlus. no kus komisjon äh, võitleb korruptsiooniga? Äh, see raport mind ei huvita, aga tegevust ju tegelikult ei ole ja kui eesmärk on lihtsalt kinni matta väga olulised juhtumid äh,, minu enda koduriigis või Saksamaal või näiteks Ungaris. mida me siis teeme? mitte ainult äh, Ungari põhiõiguste ja Ungari käitumise osas, eriti nüüd tänase pagulase kriisi äh, taustal, see ei ole ainult äh, Ungari probleem muidugi, isegi president Tusk on palunud, et asüülitaotlejaid peetaks kinni ja veel üks küsimus, kuidas komisjon, nõukogu liikmesriigid saavad pigistada silma kinni droonide kasutamisele selleks, et korraldada Euroopa kodanike sihttapmisi ühe liikmesriigi, Ühendkuningriigi poolt, kus see õigusriik nüüd siin siis on? meil on kümme minutit nüüd vastuste jaoks, Sofi saab sõna ja siis tuleb vastuste voor, ütleb esimees. Eh, proua Intvelt, tahan tänase hommiku teema juurde tagasi tulla, sellepärast et mul on tunne, et eh, head kolleegid, sekkub esimees, eh, meie kuulamine toimub endiselt, nii et olge head, distsipliini mul ei ole, mul ei ole haamrit, millega siin korda majja lüüa, nii et palun rahu. proua Intvelt jätkab üks äh, märkus minu poolt ega üks küsimus ja oleks hea ilmselt, kui paneelis osalejad äh, äh, võtaksid lubi alla peamiselt need mõõdikud, mis ongi tänase kuulamise teema, kuulasin ära Timothy Kirkhopi ja teised kolleegid, kes olid siin skeptilised, et on võimalik mingit indikaatorit kokku leppida ja siis neid ka rakendada reaalselt, ma saan aru, et see kõik ei ole küll lihtne aga õigusriigi ja demokraatia äh, tendentse on väga raske mõõta ja kvantifitseerida, aga äh, need indikaatorid, mille alusel mõõdetakse, ei ole mingisugused äh, mõõdulindid konkreetselt, aga nad on indikaatorid, nagu sõna ütleb. ja minu arust on võimalik väga käegakatsutavalt nende alusel ka midagi mõõta. küsimus siin härra Taugenburgile, kes rääkis põhiõiguste infosüsteemist, väga hea mõte, aga mikspärast Põhiõiguste Amet ei arenda sellist asja välja? kas te olete alustanud selles vallas juba tööd? proua Michu, vabandan, et aeg on tõesti väga napp, aga alustage teie vastustega. Eh, ma keskendun selle paneeli küsimustele vastamisega. <clears throat> ja äh, pärast äh, paneeli võime rääkida veel väga paljudest muudest küsimustest, aga siis mitte praegu. tahaksin kõigepealt öelda, et ma olen täiesti nõus Sofiga. õigusriik on väga oluline. ma ei näe miks, äh, kui me teeme väga palju selleks, et asju korda saada, ma tean, et äh, väljakutseid on väga palju, tean, et väga äh, äh väljakutseid on rohkem, kui me tegelikult su-, midagi teha suudame. kuid äh, näiteks immigratsioonijuhtudel <clears throat> praegugi üritatakse konkreetselt lahendusi leida. mõningaid küsimusi, mida siin paneelis tõstatati. näiteks ligipääs õigussüsteemile, alternatiivsed konflikti lahendusmeetmed. Need on juba praegu olemas, need on olemas juba selles tabelis, mille me oleme kokku pannud praegusel hetkel on selge, et äh, õigusriik on nii äh, oluline ja kui me oleme Euroopa Liidus oleme sellise nimekirja teinud, siis, äh, siis kasutagem seda. mina tahaks väga teie töö tulemust näha, sest näha, sest käega katsutavates tulemistes on võimalik rohkem teha ja näha on vaja ka praktilisi eh, lahendusi, meil on vaja ka praktilisi indikaatoreid. ning eh, selle vastusega loodan, et lubate mul lahkuda, sest mul on kahjuks eh, veel üks koosolek ees. ma tean, et te pidite ära minema pool üksteist, nii et tänan kannatlikkuse eest. härra Tugenberg, palun lühidalt võite vastata küsimusi ka kirjalikult, kaks äh, konkreetset äh, vastust me ei kriisi osas me äh, ei ole veel alustanud konkreetset tööd, kuid konsensus institutsioonide vahel on olemas, on kogemus näidanud, et andmebaasid peavad olema jätkusuutlikud ja meil peavad oleme valmis, kuid oleks vaja veel rohkem ära teha et oleks tugev tagala. teine küsimus, mis puudutab indikaatorite kohta, siin jääb selline mulje, nagu see oleks mingisuguste ohmude jaoks lihtsalt, kuid eh, eh, indikaatoritel on oluline roll ka mitte ainult kontrollimise jaoks, vaid ka ellurakendamise jaoks on äärmiselt eh, oluline et toimuks iga-aastane arutelu õigusriigi kohta, kui oleks olemas indikaatorid, siis oleks ka rakendusfaas äh, olulis-, äh, lihtsamini saavutatav, sest see aitab paremini struktureerida tööd. suur tänu, suur tänu sellest, et nii lühidalt rääkisite. Äh, Simona, paar lauset ja siis jah, palun paar lauset ja ülejäänud vastused kirjalikult. me erand, korras, sest meil on oluline hääletus ees. väga lühidalt, ma arvan, et e, indikaatorid on olulised, hinnangud on olulised, neid viiakse praegusel hetkel läbi. E, praegusel hetkel sanktsioonide osas on erinevaid seisukohti. E, praegusel hetkel ei ole siht suunatud äh, sanktsioonide kehtestamisele. Äh, arvame, et äh, nende hinnangute väljatöötamine oleks, oleks tasakaalustatud õiglane, õiglased kriteeriumid väga olulised. ja viimane kõneleja samamoodi väga lühidalt. see, et oleks mõõdetavad indikaatorid see on just nimelt selleks, et eh, vastu astuda kriitikale, mille kohaselt, eh, mille kohaselt õigusriiki pole võimalik mõõta ja kokkuvõttes jääb, jäävad nad lihtsalt poliitilistest kohustusteks ja sõltuvad poliitilisest tahtest ja mitte mingisugust kontrollivõimalust ei ole. Mm, meil peab olema tugev lähenemine ka Äh, sellistele võimalustele. veel kord rõhutan, indikaatorid on väga olulised. suur tänu kõigile kõnelejatele sellest, et nad siia tulid. suur tänu hea kuulamise eest, aitäh ja selle küsimusega tegeleme edasi, aitäh ka variraportööridele. kolleegid, palun istuge nüüd meenutagem, et äh, täna hommikul algas kuulamine ilma, et me oleks rääkinud äh, päevakorrast. kõigepealt kinnitame päevakorra esimese asjana. palun istuge nüüd oma kohtadele. palun vaikust. kui vastulauseid ei ole, siis äh, päevakord on kinnitatud. ja mõned ähm, teadaanded, enne kui hääletama hakkame kõigepealt eh, meil on, eh, täna ei ole meil Läti kaeli ja eh, malta keelde tõlget ja ja nüüd ma hakkan erandkorras tegelema öö, andmekaitse küsimustega, mis on seotud äh, sõiduki registreerimise andmetega Lätis. nüüd äh, äh, proua Bodil on nimetatud raportööriks arvamuse koostamisel direktiivi ettepaneku parandamine relvade hankimise ja omamise küsimustes ning Laura Kea on nimetatud raportööriks EFTD fraktsioonist tema koostab arvamuse eh, eh, mitmeaastase finantsraamistiku valimisjärgne ülevaatamine vastavalt komisjoni ettepanekutele. Eh, kas komisjon toetab koordinaatorite soovitusi? jah. ning nüüd kolleegid, hääletamine, kõigepealt ma tahaksin kontrollida, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas kui kellel ei, ei ole kaarti kaasas, palun andke sellest koheselt märku. kelle, keegi ei ole sellest märke andnud. nii et äh, mitte ühtegi äh, häält äh, ei võeta arvesse. teeme, vist on nime, nimel, tegemist on eh, siis nimelise hääletusega ja kõik need, kes, kellel ei ole kaarti kaasas, kes seda õigel ajal ei öelnud, nende häält arvesse ei võeta. Um, okay. So, the next point on the agenda is the vote. niisiis, äh, järgmine päevakorrapunkt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 hääletame rahvusvahelist kokkulepet Euroopa Liit, PNR andmed ja meie raportöör on härra Kõrgop, kas soovite sõna? Teil on võimalus nüüd midagi öelda pärast hääletamist, kui nüüd inimesed lubavad talle sõna anda. edasi, siis äh, Äh, direktiivi ettepanek Euroopa Parlamendilt ja nõukogult, mis puudutab reisijate andmeid selleks, et ennetada äh, ja uurida ning äh, süüdi mõista potentsiaalseid terroristide rünnakuid või tõsiseid kuritegusid. see on elektrooniline hääletus, mis on nüüd alanud. okei okay., we have to take the vote again. okei okay Colleagues, just to... Okay. kolleegid. Colleagues, just exceptionally I should ask. Äh, erandkorras tahaksin ma küsida, et kas kõik on hääletanud, kas on kõik hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud kolmekümne kaheksa poolt, üheksateist vastu ja kahe erapooletu häälega Äh, palju õnne, raportöör, teile, kas sooviksite midagi öelda? Äh, härra esimees, ma ei hakka siin kedagi täna hommikul pikalt kinni pidama, aga tahaksin tänada teid, kõiki komisjoni ametnikke ning äh, kõiki kolleege sellest komisjonist, ükskõik millised on olnud teie vaatenurgad selle väga pika protsessi jooksul. mul on väga hea meel selle hääletustulemuse üle ja ma arvan, et see näitab täpselt ka, kui palju on selles suunas tööd tehtud, mõistlik otsus ja äh, aitäh kõigile kes on olnud kaasatud. suur aitäh, ütleb esimees äh, ka, see on hääletuste lõpp ja läheme meie päevakorraga edasi Uh, yes, Madame Young is there. Mm-hmm. Congratulations. Colleagues, um, as I mentioned, we're going straight to the rest of the agenda. I know it's going to be difficult. kolleegid, päevakorda tuleb järgida ja need, kes ei soovi edasises osaleda, palun teil lahkuda vaikselt, sest me lähme järgmise punktiga edasi. So leave quietly, please nii et lahkuge palun vaikselt. punkt viis. läbipaistvus, aruandlus ja ausus Euroopa Liidu organites, proua Guillaume'i raport. ja tundub, et saalis läheb hoopis valjemaks, mitte vaiksemaks nagu te teate, eelmises, eelmise aasta märtsis korraldasid AFCO libe ja žüüri ühise kuulamise seoses Euroopa Liidu institutsioonide läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsusega ning kuulamine korraldati seoses Euroopa Liidu usaldusväärsussüsteemiga, eh, seoses sellele antud hinnanguga Transparency Internationalilt ning kuulamise tulemusena AFCO komisjon töötab praegu välja omaalgatuslikku raportit. proua Guillaume kes on Liibe raporti raportöör ja esineb nüüd oma raporti tutvustusega. Silvi, palun. sul on sõna. aitäh. mõistan, et, et pärast seda hääletust on, on saalis natukene suminat. aga, et ma ei unustaks, peaksin rääkima tähtaegadest seoses selle arvamusega. tahaksin öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Liibes on kakskümmend kaks detsember kell kaksteist päeval ning raport võiks minna hääletusele meie komisjonis kahekümne viiendal jaanuaril järgmisel aastal. nii palju tähtaegadest. nüüd arvamuse eelnõu juurde. loomulikult on läbipaistvuse küsimustes palju öelda ja palju on juba öeldud mitu parlamendikomisjoni on <clears throat> mitmelt komisjonilt on kolleeg Igor Davkolt palun, Davkost palunud äh, arvamusi. nii et arvestades, kui palju neid arvamusi tuleb, keskendusin mina küsimustele, mis on meie komisjoni pädevusalas ning äh, üritasin teha seda võimalikult äh, piiratud ja kokkuvõtlikult. olen juba rääkinud variraportööridele koosolekul paar aast-, paar nädalat tagasi järgnevatest küsimustest. kõigepealt, et peaksime komisjonilt nõudma läbipaistvusregistri äh, protsessi taastamist võimalikult laialdase protsessina. ning edasi peaksime paluma, et komisjon jätkaks arutelusid Euroopa Liidu ühinemisega riikidega, korruptsiooni vastu võitlevate riikide organisatsiooniga. ning äh, komisjon võiks äh, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks koostada teatise nii-öelda vilepuhujate kohta ning äh, peaksime tõhusamalt võitlema ka Euroopa Liidu finantshuvide vastaste süütegudega väga oluline on ambitsioonikalt reformida regulatsiooni dokumentidele juurdepääsu osas ning suurendada eh, seadusloome eri etappide, muuhulgas triloogide läbipaistvust. väga oluline osa sellest, mida ma räägin, leidis variraportööride toetust, nii et minu jaoks on oluline siin, et institutsioonide käsutuses oleksid usutavad meetmed Euroopa tasandil, ning siin on palju veel ära teha Euroopa Liidus. meil on vaja äh, läbipaistvuse küsimustes äh, mingit ametit või organit, mis äh, saaks uurida registrites sisalduvat info küsimus, aga eelarvepiirangute küsim-, tingimustes tõenäoliselt seda prioriteedina ei käsitleta, ent ma rõhutasin seda endiselt et küsimus oleks kodanikele arusaadav ja, või võimaldaks meil taastada usalduse poliitika vastu Euroopa Liidus ning näiteks kodanikele, et et ka nende valitud saadikutel on teinekord kahtlusi teatud küsimustes. läbipaistvust tuleb suurendada, ent eh, see on üksnes osa probleemist usalduse kaotusega kodanike poolt Euroopa Liidu suhtes. tegemist on pikaajalise protsessiga, mis eh, muuhulgas nõuab ka mõtlemise mõtteviisi muutust ning eeskuju näitamist. ning mõistlikkuse piires peavad kõik näitama eeskuju, kõik valitud organid ning ei, ei tohiks lasta tekkida usaldamatusel poliitikute vastu, sest see, seda oleks lihtne ära kasutada populistidel, nii et selle raporti raames üritame teha kõik võimaliku selleks, et äh, leida mingi mõistlik tasakaal meie institutsioonidele ning äh, meie esindatavatele kodanikele. aitäh! Uh, aitäh, Silvi! kas on veel kolleege, kes soovivad midagi öelda? Roberta, palun. Roberta Metsola. Claude um,, I m. aitäh, Claude. härra Zdahovski palus mul selles küsimuses sõna võtta kas see on sobiv hetk selle sõnavõtuga esineda? hästi. Toomase nimel, kes on Rahvapartei variraportöör, tänaksin proua Guillaume'i tema arvamuse projekti eest, mis kajastab variraportööridega koosolekul räägitud, ent härra Stahovski hinnang on, et raport on siiski liiga üldine. ning meie komisjoni huvides oleks väga tugevalt sõnastatud ja konkreetne arvamus, sest asi ei puuduta ainult parlamenti, vaid kogu Euroopa Liidu ja tema institutsioonilise raamistiku toimimist. meil on vaja läbipaistvaid institutsioone Euroopa Liidus, näiteks me oleme seisukohal, et kohustuslik huviesinduste register, millest hiljuti rääkis ka asepresident Timmermans AFCO koosolekul, on väga keeruline küsimus, mis nõuab pikemat arutelu. kui me räägime vilepuhujatest, siis härra Zdachovski on nõus sellega, et meil oleks vaja miinimumreegleid nende kaitseks, aga neid, seda miinimumregulatsiooni peaks põhjalikult arutama. mis puudutab eh, triloogi läbirääkimiste etapi läbipaistvust, siis järgime härra Schultzi kirja, mille kohaselt triloog on läbirääkimiste erietapp, mida ei tohiks veebi, veebis kajastada. samas läbipaistvuse kaalutlustel peaks selle kohta andma teavet asjaomastele komisjonidele. tahaksime arutada ka küsimust liibe ja Euroopa Liidu ametite läbipaistvusest, muuhulgas nende direktorite, asedirektorite, ekspertide määramist ning lõpuks tahaks härra Zdahovski rõhutada seda, et Rahvapartei fraktsioon on jätkuvalt huvitatud mõistliku tasakaalu vajaliku tasakaalu leidmiseks eh, läbipaistvuse ja andmekaitse vahel, muuhulgas ka selles arvamuses, selles raportis. aitäh, Roberta! ning eh, üks kolleeg veel, Anna Gomes on sõna soovinud, palun. aitäh, ka mina tervitan seda raportit palavalt ning usun, et siin on rida küsimusi, kus me peaksime olema võimalikult konkreetsed läbipaistvuse küsimus. ja huviesindust, huviesindajate register on väga olulised küsimused. vilepuhujate kaitse, nende, nendele mingi kaitstud staatuse tagamine on samuti väga oluline. mis puudutab triloogide läbipaistvust, siis ma pean ütlema, et minu hinnangul ei oleks see kõige parem lahendus tagamaks läbirääkimiste sisulise osa toimumist seal, sest kui läbipaistvus muudetakse täielikuks, siis sisulised läbirääkimised hakkavad toimuma mujal. nii et ma usun, et see ei oleks mõistlik lahendus. ning mulle valmistab suurt muret see, kuhu poole asjad suunduvad. terve rida juhtumeid on, mis puudutavad korruptsiooni, millest ma olen rääkinud Euroopa Komisjonile, Olafile ning ombudsmanile. ning ma pean ütlema, et ainus institutsioon, kellelt ma olen saanud nõuetekohase vastuse, on ombudsman. teised, muuhulgas komisjon, on käitunud täiesti kohutavalt. ning seetõttu näeksin mina vajadust selles raportis olla võimalikult konkreetne ning võimalusel tuua väga konkreetsed näited ning äh, mulle valmistab suurt muret see, et järgmine raport äh, korruptsiooni osas, mis peaks välja tulema järgmisel aastal, et see võib juhtuda, läheb sama rada. nimelt, et äh, terve rida juhtumeid, millest komisjoni on teavitatud, et nende osas ei ole mitte midagi tehtud nii et see on, see on väga kahetsusväärne. ning ma, ma suunan selle avalduse konkreetselt komisjonile. ma usun, et komisjonis on palju ausaid ametnikke, aga ma ootasin komisjonilt märksa rohkem, rohkem kui üheltki teiselt organilt ning komisjon on meile pettumuse valmistanud. ning täpselt sama oli olukord ka eelmise komisjoniga. ja tundub, et eelmise komisjoni kurb pärand on meiega endiselt selles tegevusetuses seoses konkreetsete korruptsioonijuhtumitega, millest mina ja teised on komisjoni teavitanud ning millega seoses nende suhtes ei ole mitte üksnes silm kinni pigistatud, vaid on üritatud neid ka varjata ning ka riigid on üritanud nendega seoses valetada ja varjata rohkem kolleegid sõna palunud ei ole, nii et äh, nüüd annan mikrofoni Silvile. et kuidas teie kavatsete selles, sellega seoses edasi liikuda, sest muud, äh, muudatuste esitamise tähtaeg kakskümmend kaks detsember on lähedal, jah. räägiksin lühidalt. konsulteerin kolleegidega kõigepealt nii, äh, raportöör sooviks hea meelega kuulda ka komisjoni seisukohta. tõenäoliselt ei, väga detailselt ei taha midagi öelda, aga lihtsalt küsin, kas, kas te midagi võiksite öelda, ma arvan, et te peaksite midagi ütlema. aitäh, härra esimees, tahaksin rõhutada uuesti, et Junckeri komisjon on rõhutanud läbipaistvuse ja vastutuse ning usaldusväärsuse tähtsust ning neil on oluline koht president Junckeri poliitiliste prioriteetide seas. läbipaistvus ja usaldusväärsus on küsimused, millel on mitu eri aspekti. me peame nad alati seostama konkreetsete menetluste ja olukordadega. raportöör on puudutanud olulisi küsimusi selles valdkonnas oma projektis. mis puudutab konkreetseid küsimusi, siis äh, loomulikult äh, peame me ära ootama, kuidas need kajastuvad lõplikus raportis. ja komisjon loomulikult äh, vastab teile ametlikult. vastavalt menetluskorrale. praegu võin öelda, et me omalt poolt üritame toetada igal võimalikul viisil neid ettepanekuid, mis on esitatud. üks äh, lipulaevadest nende ettepanekute seas, mida president toetab, on läbipaistvusregister, selle muutmine kohustuslikuks ning pöördumine teiste institutsioonide poole äh, kolmepoolse institutsioonide vahelise kokkuleppe vormis, aga nagu te teate, teised läbipaistvuse aspektid jäävad muudesse valdkondadesse parema regulatsioonipakett või siis see kohustus, mille me oleme endale võtnud oma ekspertrühmade läbipaistvuse suurendamiseks. niisugune on meie üldine seisukoht. mis puudutab seoses väidetega Olafi toimimise kohta, mille kolleeg siin esitas, siis ma ei ole kursis nende juhtumitega, millele siin viidati. no ilmselgelt, kui on mingit põhjust antud hinnanguid, komisjoni teenistuste poolt antud hinnanguid muuta, siis oleme valmis seda tegema, need asjad üle vaatama. aga nii abstraktses vormis esitatud väidetes, väiteid on mul väga raske kommenteerida, mõistate seda tõenäoliselt, aitäh. Silvi, do you want to? Silvi, sinu poolt lõppsõna, jah? see arutelu oli väga huvitav ning ma märgin ära, et palju huviavaldusi on ning äh, on äh, märgitud, et äh, paljus tuleb neid küsimusi konkretiseerida, näiteks ütleme, läbipaistvusregistri kohustuslikkus, ma ei saanud küll äh, sellest nii konkreetsetes sõnades aimu, aga aga loodame, et see nii läheb. nüüd kolleegide märkustega seoses tahaksin öelda, et kõik muudatusettepanekud on teretulnud selleks, et struktureerida teksti, sest algselt oli see kavandatud väga lühi, lühidena ja äh, kõik, mis seda konkretiseerib täiendavalt, on teretulnud. samas peame meeles pidama, et äh, meil on libe pädevusvaldkond ning kolleeg Igoldi tekst, mis on väga konkreetne ja millele kolleegid on viidanud, äh, käsitleb märksa laiema ringi, laiemat ringi küsimusi. mis puudutab vilepuhujate näiteks küsimust, mille tõstatas kolleeg Gomes, Gomes punkt nelikümmend neli, juhin teie tähelepanu sellele käsitleb seda väga konkreetselt ning äh, just äh, selles plaanis, nagu teie sellest rääkisite. nii et äh, muudatusettepanekutega seoses jäägem liibe raamidesse, liibe tegevusvaldkonna raamidesse ning olgem võimalikult konkreetsed. aitäh! That's good advice to stick to liibe subject. väga hea soovitus jääda liibe pädevusvaldkonna raamidesse ning see on igati mõistlik, arvestades, kui vähe aega muudatusettepanekute koostamiseks on jäänud. nii, kolleegid, suur tänu! suur tänu, Silvi, ning äh, suur tänu sõna võtnud kolleegidele. edasi. punkt kuus. struktureeritud dialoog volinikuga ja volinik tuleb kõigepealt ära oodata, kas meil on teada äh, tema ETA, ETA tähendab Estimated Time of Arrival, tema eeldatav saabumisaeg. nii et äh, ma üritan saada siis selle ETA voliniku suhtes teada mm. <clears throat> -hmm Colleagues, the best estimate is five minutes, so if you want viis minutit, äh, viie minutiga parimal juhul jõuab äh, volinik kohale, nii et kui soovite väikse kohvipausi teha, siis laske käia. muidugi neljapäevane päev on ka täna, nii et viis minutit, viieminutiline paus, aga palun ikka tulge tagasi, kui soovite arutelus osaleda, aitäh. Estimated five minutes for the point six with the uh, commissioner Eurova. Colleagues, I'll ensure you have time for a coffee, so I said five minutes, but if you viis minutit on, ma ütlesin, aga kui soovite kohvi jooma minna, siis äh, tehke seda. um, colleagues. Um... kolleegid. volinik on nüüd kohal, nii et äh, ma tahaks teada, kas kolleegid ja tehnilised äh, töötajad on tagasi jõudnud, ma rumala peaga ütlesin, et äh, võiks minna <clears throat> kohvi jooma. aga siin ei ole võimalik enam viie minuti jooksul kohvi juua, iga asi võtab vähemalt viisteist minutit aega. nii et äh, mis ma nüüd selle kõigega öelda tahan? et äh, kui te palun kutsuks nüüd oma kolleegid, sõbrad, kui te ütleks neile nüüd palun, et nad võivad tagasi tulla, sest äh, volinik on nüüd siin ja ta on valmis sõna võtma tema tahab kah kohvi. aga ta on selle liialt äh, hiljaks jätnud, nii et äh, ma üritan sulle kohvi hankida. Äh, kui olete valmis, siis alustame sellega siis. <clears throat> ma tean, et on teisi kolleege, kes, kes sooviks kohal olla. ma arvan, et osa kolleegidest hakkab juba tagasi jõudma. nii et võib-olla saame algust teha. täna on muidugi neljapäev, nii et on igasuguseid äh, <clears throat> probleeme on vaja äh, Äh, hakata tagasi koju sõitma ja nii edasi. päevakorrapunkt number kuus, struktureeritud dialoog äh, volinik Jourovaga, mida oleme ammu lubanud juba. me räägime siin üsna paljudel teemadel. ning äh, pidime räägime ka safe harbori küsimusest ja aru, läbirääkimistest Ameerika Ühendriikidega. nii et äh, ebatavaliselt äh, lühikese sissejuhatuse järel ma paluksin nüüd, et äh, proua Jurva sõna võtaks. suur tänu, Claude, daamid ja härrad. minul on äärmiselt hea meel tagasi olla siin eh, struktureeritud dialoogil ähm, libe komisjoniga, rääkides meist ühiselt huvitavatest teemadest ning on meeldiv, ähm, meeldiv kokkusattumus, et täna tähistatakse ka äh, rahvusvahelist inimõiguste päeva, sest see on ÜRO inimõiguste konventsiooni aastapäev, mis võeti vastu viiekümnendal aastal. nii et siis äh, kümnes detsember on äärmiselt sümboolne päev põhiõiguste kaitsel Euroopa Liidus. nagu te kõik teate, on komisjon välja, äh, välja töötanud tegevuskava seksuaalvähemuste kaitseks. seda arutati esmaspäeval ka komisjonis, selle tulemused äh, avaldati ka komisjoni koduleheküljel, ma tahaksin tänada asepresident eh, Votšekit, ta ei ole vist praegu siin, aga suur-suur aitäh talle, tema eh, on seksuaalvähemuste töögrupi eh, juhina suure panuse Ähm, äh, andnud selle nimekirja kokkupanemisel. Äh, tegemist on erinevate äh, õigustega nagu mittediskrimineerimine, haridus, töö, asüüliõigus, võit-, võitlus vihakuritegude vastu, vihakõne vastu, samuti laienemispoliitika ja välissuhted. nagu sellest nimekirjast näha on, siin, see on teile laiali ka saadetud, selline värvikas äh, värvikas mapp on see. ja nagu te sealt näete, me rõhutame, kui oluline on see, et õig-, nõukogu võtab vastu õigusloomelised ettepanekud, mis äh, Äh, aitaks ja toetaks seksuaalvähemusi, nagu näiteks võrdse kohtlemise direktiiv, see on üks komisjoni prioriteetidest, äh, e, õigusloomelistest ettepanekutest, millega järgmisel aastal lõpule jõutakse ning mina teen juba praegu väga head äh, koostööd ka tulevase Hollandi eesistumisega, mille jaoks see on samuti oluline prioriteet ning samas jõustamine, eh, olemasolevate seaduste elu rakendamine, see peaks tooma konkreetseid, eh, konkreetset kasu eh, seksuaalvähemuste esindajatele. me jälgime tähelepanelikult Euroopa õiguse rakendamist ja kasutusele võtmist, et ning teeme kõik selleks, et mitte diskrimineerimine Eh, võtaks arvesse nii soolist identiteeti kui eh, ka eh, seksuaalvähemuse diskrimineerimise vastast võitlust. me koolitame ja valmistame ette isikuid, kelle tegevus mõjutab seksuaalvähemust ja see puudutab ka ettevõtetes töötavaid inimesi, riigiametite esindusi seksuaalvähemuste kuuluvate kodanike kaitse on ka üks minu isiklikest eesmärkidest, ma kavatsen käivitada eh, teavituskampaania üle Euroopa Liidu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mis eh, puudutab meie eh, seksuaalvähemustesse kuuluvate kodanik, kaaskodanike muresid ning rõhutab mitmekihiliste, mitmepalgeliste ühis-, mitmekihilise ühiskonna Äh, positiivseid äh, külgi ning mis puudutab nüüd andekaitsereformi, siis oleme veendunud selles, et suudame jõuda poliitilise kokkuleppeni täna. me äh, lõpetame, oleme lõpetamas kolmepoolseid dialoog, dialoog ning soovime tänada raportööre proua Lauristini ja härra Albrechti ning val-, variraportööre nende tubli töö eest. suur tänu teie ja ka erinevate eesistujate jõupingutustele, eriti Luksemburgi eesistumise jõupingutustele oleme veendunud selles, et me aasta lõpuks saame asjaga valmis. me praegusel hetkel teeme äh, andmekaitsereformiga ajaloolisi tööd, äh, sest see on väga oluline selleks, et digitaalne ühisturg hakkaks toimima, ühised turureeglid äh, on äh, oluline majanduskonkurentsivõime äh, äh, taastamiseks ja töökohtade loomiseks. samuti aitab see kaitsta põhiõigusi ning suurtajate usaldust, sest tarbijate usaldus ja majanduskasv käivad käsikäes. olen veendunud selles, et kokkulepped, milleni jõutakse kolmepoolsetel läbirääkimistel, aitavad kaitsta individuaal, isikut, üksikisikute kaitset aitab kaitsta nende isikuandmeid ning see aitab ühtlasi ka välja töötada privaatsõbralikke ehm, tehnoloogiaid. samuti on ka direktiiv on äärmiselt oluline osa meie julgeolekupoliitikast ühtsed reeglid aitavad eh, õigusametitel, politseiüksustel paremat koostööd teha. kokkulepe selles valdkonnas on veel eh, eh, olulisem pärast Pariisi kohutavaid terrorirünnakuid. samuti lubage teavitada teid meie läbirääkimiste kohta Ameerika Ühendriikidega, see puudutab siis Atlandi üleseid andmeedastusi, läbirääkimised praegusel hetkel toimuvad eh, ning eh, meie soovime tugevamat süsteemi, mis puudutab ka järelvaatamist ja kontrolli. oleme endale lõpptähtaja seadnud läbirääkimiste lõpetamiseks, olen täis lootust, et suudame seda teha, praegused tähtajad on kõik eh, täidetud. olen korduvalt rõhutanud Ameerika osapooltega vesteldes seda ka oma visiidil äh, Washingtoni novembri keskpaiku, et peame tegema tihedamat koostööd, et äh, positiivse tulemusteni jõuda. Washington peab olema mõistlik, paindlik äh, ning loominguline, et leida paindlikke, leidlikke lähenemisi, mis oleme ta võlgu oma kodanikele ja ettevõtetele. uus kokkulepe peab olema stabiilne ja jätkusuutlik. üks teema, millest äh, räägime, on kui äh, Eh, kuidas kaasata andmekaitseametnikke eh, aktiivsemalt eh, koos töös andmekaitse küsimustele TPA-de tähtsust on siin korduvalt rõhutatud. peame tegema kõik selleks, et raamistiku üle toimuks järelevalve, seda kas liikmike vastutavate ametite poolt või institutsioonide poolt või siis Föderaalse ähm, Kaubandusameti poolt. Äh, kuidas koostööga ei toimiks, äh, peab toimuma tõhus järelevalve ja kontroll ning äh, Euroopa kodanike andmete tõhus kaitse. samuti peab olema garanteeritud kindel õiguskaitse samuti peame nõuama garantiisid ameeriklaste poolt, et et äh, õiguskaitseüksuste politseijõudude ligipääs äh, on piiratud äh, sellega, mis on esmaselt vajalik, see puudutab ka õiguslikku kontrolli, samuti ka mehhanisme, mis on rakendatavad selles valdkonnas, eriti just Euroopa kodanike jaoks. ning selles kontekstis on vaja suurendada läbipaistvus aruandlust äh, Äh, ähm, tulles äh, vastu ka äh, aruandenõudlusele avalike üksuste poolt, garanteerides sealjuures, et need garantiid on tõeliselt ellu viidud. alati on vaja ka iga-aastast järelevalve reeglite ülevaatamist garanteerin teile ka seda, et pärast kolmeteistkümnenda novembri terrorirünnakuid on komisjon eh, rahvusvaheliste jõupingutuste eesrinna, esirinnas, et rahvusvahelise kuritegevuse vastu võidelda ning samuti takistada terroritegevuse finantseerimist. neljas rahapesu direktiiv eh, on meil ka praegu eh, ulatuses vahendites selleks, et äh, kinni pidada kirjadega kuritegevusest pärinevad äh, miljardid eurod, samuti need rahalised vahendid, millega terrorid, terroristide tegevust toetatakse. liikmesriigid on samuti lubanud ka olemasolevate õigusaktide elurakendamist kiirendada. kavatsen välja töötada, välja pakkuda uued äh, meetmed, mis vähendavad terrorismi finantseerimise võimalust. samuti kavatseme teha tõhusamat koostööd rahvusvaheliste partneritega. samuti kavatseme kiirendada tööd Agrise eh, temaatika juures, see puudutab siis Euroopa eh, kodanike kriminaalregistri andmete eh, säilitamise küsimuses ja see eh, puudutab ka andmeedastust kolmandate riikide kodanike puhul. see on oluline eh, tõhusaks piiriüleseks politseikoostööks eh, ning samuti ka rahvusvahelise kuritegevuse nagu ka terrorismivastaseks võitluseks. Luksemburgi eesistumise ajal tehakse tõhusat koostööd selles olulises küsimuses ning pärast uut aastat toimub ka selleteemaline nõukogu kokkusaamine samuti eh, käivad läbirääkimised Euroopa peaprokuratuuri loomiseks, eh, nimetan seda lühendiga EPPO. Eh, üldiselt on saanud üle vaadatud tekst esmase toetuse, see sisaldab ka esmaseid sätteid prokuratuuri loomiseks, struktuuri, pädevusi, küsimusi, uurimismeetodeid ning menetlusõigust kuid kokkuvõttes võib öelda, et kuni kõige osas pole kokku lepitud, pole millegi osas kokku lepitud, olen valmis öö, öö, paika panema toimivaid õhusaid BPO kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning loodan, et, et Slovaki ja Hollandi eesistumise ajal läbirääkimised jõuavad eduka lõpuni. rõhutan veel kord, et parlamendil on väga oluline roll EPPO väljatöötamisel. olen hoolega kuulanud parlamendi äh, mureavaldusi ja samuti võtnud kuulda ka seda, mida on, on öelnud liikmesriikide parlamendid. Teie seisukohad on vahearuannetes väga selgelt välja öeldud, olen teile sellest väga tänulik. ma tahan, et parlamendi häält võetakse EPPO loomisel arvesse. mis puudutab peetusevastast direktiivi, siis on meil vaja kompromissi leida käibemaksu küsimustes peame tagasi tulema läbirääkimiste rahva taha ja rõhutada, kui äh, oluline on äh, see, et äh, praegune praeguse käibemaksusüsteemi muutmine oleks meie praeguste finantshuvide vastu. mis puudutab nüüd koostööd, äh, siis äh, leiame, et e liikmesriigid peaks rohkem kasutama ära Eurojusti võimalusi ja vahendeid, et äh, lihtsustada süüdistuse esitamist, uurimise läbiviimist, ühise uurimismeeskondade kokkupanemist ning samuti ka koostööd kolmandate riikidega, eriti just mina riikide ja Lääne-Balkani riikidega. ja lõpetuseks vaadakem nüüd üle menetlusõigused, suuri edusamme on tehtud eriti just laste õiguste kaitsmisel. olen veendunud selles, et läbirääkimised võivad lõppeda selle aasta lõpuks. selleks, et globaalse kokkuleppeni jõuda, on vaja välja töötada eh, dokument laste eh, õiguste kaitsmiseks advokaadi poolt. see on selle direktiivi esmane eesmärk, eriti oluline on see laste jaoks kelle vabadust piiratakse või kellele võidakse vabaduse piiramist karistusena määrata. sanktsioonid peavad olema võimalikult piiratud ja selgelt defineeritud. komisjoni jaoks on väga oluline jõuda kokkuleppeni lähitulevisus ka õigusabi direktiivi osas, et et õigus advokaadi abi kasutada oleks tegelik, toimiv ja tõhus ning äh, selles osas peavad garantiid olema välja töötatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kahekümne seitsmendaks äh, novembriks. ilma selleta äh, ei, on risk, et direktiivi poolt garanteeritud õigused jäävad tühjaks kirjasõnaks. selleks, et taaskäivitada läbirääkimisi, on vaja suuremat paindlikkust nõukogu ja parlamendi poolt. läbirääkimised konkreetsete direktiivi sätete osas äh, nagu seda ka raportöör soovitab, peavad varsti algama. komisjon on valmis parlamendi ehm, eh, ettepanekuid õigusabi ehm, eh, kohaldusala laiendamise küsimustes, nagu ma ütlesin, komisjon on valmis läbirääkimisi eh, pid-, pikendama ja loodetavasti võime tulemusteni võimalikult kiiresti. suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you very much, Commissioner um.... aitäh, volinik. üritame anda nüüd meie kolleegidega võim-, kolleegidele võimalikult palju aega küsimusi esitada. ning esimesena peaks sõna saama proua Holmajärv ning aega on meil natuke raisku läinud selle pärast, et inimesed lahkusid vahepeal saalist ja neil läks aega tagasitulemisega. aga ma näen, et esimest äh, sõnasaajat ei ole, tema asemel saab siis sõna Birgit Sippel, palun. aitäh! ning tänan volinikku, kes täna siia on tulnud sageli valmistab meile muret see, et inimesi kohal on vähe, aga nagu Claude ütles, on täna selleks mitmed põhjused. kõigepealt tervitan ma seda, mida Vera Jurova ütles selle kohta, et liikmesriigid peaksid rohkem kasutama mitte ainult Europoli, vaid Eurojusti võimalusi parema koostöö tegemiseks iseäranis. kui asi puudutab, ja see on praegu eriti oluline, korruptsiooni ja Euroopa fondidest pärit rahade vääriti kasutamist. tahaksin rõhutada ka seda, et väga oluline on Euroopa prokurör, prokuratuuri oluline roll. ma tean probleeme, mis liikmesriikidel sellega on, aga meil tuleks liikmesriikides ära teha tööd selles vallas, sest et meil on siin palju probleeme, kus maksumaksjate raha valesti kasutatakse. ning siin ei peaks meil olema mitte ainult ükskõik missugune Euroopa prokuratuur, vaid tõesti Euroopa prokuratuur, millel on arvestatavad volitused selles valdkonnas tegutsemiseks. tahaksin lühidalt äh, märkida, et mul oli väga hea meel kuulda heast koostööst kriminaalmenetluses nendes avatud küsimustes, milleks on lapse huvid ja õigusabi. ning toetan mõtet lasta koostada mõjuhinnang selle kohta, kus on süsteemis lüngad ning kuidas üheskoos on võimalik need täita. tahaksin küsida Safe Harbori kohta küsimuse sellega seoses on probleem ju selles, et kõigepealt me räägime siin läbi liikmesriikide tasandil, aga meil, meil on ju Ameerika Ühendriikides eriregulatsioon osariikide ja föderaaltasandil, nii et kuidas on võimalik tagada vajalik kaitsestandard mõlemal tasandil, et me peame teama, teadma, kuidas toimib omavahel, kuidas äh, nii-öelda Äh, ühilduvad omavahel vastava tasandi regulatsioonid ning sa-, samuti on see seotud ka kontrolli küsimusega. kuidas kontrollida, et kõik asjaomased ettevõtjad ja muud protsessi osalised täidavad endale võetud kohustused, mis tulenevad regulatsioonist. ning äh, tahaksin küsida sellega seoses, kas on praegu võimalik välja pakkuda mingi tähtaeg, kuna siin võiks kokkuleppele jõuda. aitäh, Birgit, järgmine koordinaator on härra Kirkhope. aitäh, esimees. paar konkreetset küsimust arvestades seda, et meil seksuaalvähemuste õiguste osas direktiivi ei ole, tahtsin küsida, mis meetmeid komisjon äh, saaks rakendada, et need õigused tagada ilma õigusakti vastu võtmata. nüüd andmekaitse määruse osas on minu mure siin selles, et me võime olla natuke kvaliteeti ohvriks toonud kiirusele, eriti seksuaalvähemuste osas. vabandust, eriti VKE-de osas ning kuidas rakenduse küsimusi paremini lahendada ning kolleeg Mike Bay poolt küsimus seoses läbirääkimiste praeguse olukorraga pärast viimast nõukogu Euroopa prokuratuuri osas, eriti eh, niisugused olulised küsimused nagu seos siseriikliku õigusega ning eh, meetmed, mille osas Euroopa prokuratuuril on õiguslik alluvus ning äh, mida võetakse ette selleks, et tagada, et Euroopa prokuratuur tuleb ikkagi tõhus ja efektiivne asutus. Äh, järgmine koordinaator, proua Sargentini, aitäh ning vabandust, et ma hilinesin. ma ei hakka esitama tervet rida küsimusi, mis tõenäoliselt juba on esitatud, aga konkreetne küsimus mul on, millest ma rääkida tahaksin ja see on komisjoni tegevuste nimekiri selleks, et tagada seksuaalvähemustele võrdsed õigused. kolleeg Ulrike Lunatšeki nimel tahaksin küsida ka, kuidas mõista seda pealkirja, tegevuste nimekiri. nii nagu meie seda mõistame, on tegemist nimekirjaga, mis ei ole siduv komisjonile, vaid üksnes võib-olla volinikule ning äh, tahaksime seega konkreetsemalt aimu saada sellest staatusest ja siduvusest. teine küsimus. kuidas hakkab toimima aruandlus seoses nende tegevustega, mis siin nimekirjas kajastuvad, kui sageli, kellele ja kuna? roheliste seisukohast on väga oluline seksuaalvähemuste õiguste osas teekaarti mööda edasi liikuda ähm.. aitäh. Judith. proua Kaisepea, aitäh. tahaksin kasutada seda, et mulle sõna anti, kõigepealt tänamaks volinikku selle eest, et ta on olnud meile kättesaadav ja et koostöö on sujunud nii hästi. teiseks tahaksin tänada teid selle aruande eest seoses tegevustega seksuaalvähemustele võrdsete õiguste tagamise osas. konkreetsemalt te mainisite võrdse kohtlemise direktiivi Äh, siin olen ma variraportöör Rahvapartei poolt ning äh, diskrimineerimisvastane direktiiv on, on olnud blokeeritud nõukogus päris pikka aega ning mul oli hea meel kuulda, et te olete valmis tegema kõik selleks, et ületada olemasolev poliitiline vastuseis sellele ning ma kuuleksin hea meelega, mida te konkreetsemalt teeme, et nõukogu sundida siin edasi liikuma, sellepärast et äh, see küsimus on väga oluline teine küsimus puudutab safe harbor'it andmekaitse osas. mulle valmistas suurt pettumust teie sõnavõtt ning asepresidendi Timmermansi seisukohavõtt pärast Euroopa Kohtu otsust. sest meil on ju tuhandeid ettevõtjaid, kellel praegu puudub õiguskindlus andmete vaba liikumise osas, mis on üks vaba liikumise põhisambaid teiste vabade liikumistega Euroopa Liidus, nii et nii palju, kui ma ka andmekaitset ei toetaks, aga meil on kindlasti vaja samas kiiresti tagada ka õiguskindlus. ning komisjoni suunised minu meelest kuuendal novembril ei ole siin piisavad ning ma loodan, et läbirääkimised siin liiguvad edasi kiiremini, arvestades andmete vaba liikumise kaalutlusi. kolmas asi, millest ma tahtsin rääkida, puudutab juurdepääsu avalikele dokumentidele. nagu te teate, koostame praegu rakendusaruannet kaks tuhat üks määruse kohta ning olen selles küsimuses variraportöör Rahvapartei poolt. ent uus määrus ajakohastamaks ja suurendamaks läbipaistvust, mis kodanikele avaneb seoses institutsioonide tööga, on blokeeritud jätkuvalt. ning tahaksingi küsida, mida te kavatsete teha selleks, et, et ähm, töö mitte ainult komisjonis, vaid ka nõukogus siin edasi läheks. ning viimane küsimus puudutab lapsi, mul oli väga hea meel, et te mainisite, kui oluline on tagada õigusabi. Kinichi raportis on, noh, räägiti sellest lastele ning märgin, et parlament soovis siin näha uut tegevuskava laste õigustega seoses, sest praegune tegevuskava lõpeb kaks tuhat neliteist. komisjon ütles, et ta ei kavatse uut tegevuskava koostada ja mina tahaksin küsida nüüd, mida või mis kohustusi või eesmärke te olete valmis seadma või võtma järgmiseks viieks aastaks selleks, et saavutada niisugune peavoolustamisse strateegia laste õiguste osas komisjoni töös, aitäh! tänan! härra Lopez Aguilar. aitäh ning tänan volinik Jurovat osalemast selles struktureeritud dialoogis ning andmast meile võimaluse pidada dialoogi läbi selle praktikaga jätkamise. ning äh, mida ma tahtsin öelda, puudutab äh, kommentaari, millega esinesite nõndanimetatud PIF direktiiviga seoses, ehk siis Euroopa Liidu finantshuvide kriminaalõiguslike vahenditega kaitsmise direktiivi osas Teie kommentaar oli, te esinesite lühikese ülevaatega viimasest arutelust, mis toimus justiits- ja siseasjade nõukogus, ministrite nõukogus paar päeva tagasi. aga ma tahaksin täpsemalt teada, missugused on, on siis väljavaated selles küsimuses? kuidas saaks äh, siin selle protsessi lahti blokeerida ning töö lõpule viia. Te rääkisite sellest köieteost, ka käibemaksu küsimustest pärast Riiko kohtu lahendit Euroopa kohtust. on ülimalt oluline, et mingi tasakaal leitakse nõukogu ja parlamendi vahel siin tuleb rajada mingi sild, leida mingi teineteise mõistmine, et me mõistame, et käibemaks on Euroopa Liidu eelarve tuluallikas, aga see ei välista ka pädevust, mida liikmesriigid maksuasjades endal näevad. teine asi, millest ma tahtsin rääkida, on antisemitismi tõus Euroopas, mis on asi, mis teeb muret neile, kes muretsevad demokraatia olukorra pärast Euroopa Liidus ja liikmesriikides. antisemitism Ungaris konkreetsemalt on see asi, millest ma tahaksin rääkida. kas te olete kuulnud äh, juhtumist, ähm, kuna mina olin antisemitismi töörühma juht Euroopa Parlamendis on see info mulle tulnud, eh, nimelt, et Ungari külas Zekes Zeherbar, vabandust, kui ma õigesti seda välja ei häälda, aga igal juhul on asi selles, et, et seal ollakse praegu üles panemas Valint Homani kuju kes oli kolmekümnendatel aastatel Ungari, Ungaris minister ja aktiivselt osales juudivastaste seaduste vastuvõtmises ning on väidetavalt vastutav ka sadade tuhandete Ungari juutide deporteerimise eest holokausti ajal. tahtsin küsida, kas te olete sellest juhtumist kuulnud ning kas see valmistab teile ka muret või taolised asjad valmistavad teile muret, eriti arvestades äh, neid arutelusid, mis meil viimase Strasbourgi sessiooni ajal oli Ungari küsimustes, millega seoses te ise ütlesite, et komisjon ei plaani enam nõndanimetatud õigusriigi mehhanismi kasutada. nii, et me saaksime siis eh, üle, ülevaate et me saaksime ülevaate õigusriigi ja demokraatia ning põhjust olukorrast kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. aitäh, järgmisena härra Boni. Thank you, Mr Sharma, thank you uh.... aitäh, härra esimees, suur tänu, proua volinik, teie põhjaliku ettekande eest praeguse olukorra kohta ning komisjoni tegevuse kohta. mul on mõned küsimused kõigepealt EKRISe kohta. Te märkisite, et, et me üritame EKRISe osas leida mingi uue valemi ning tahaksin küsida, mis siin need võimalikud tähtajad on. teine küsimus, mis mul on, puudutab safe harbor'it. ja tahtsin küsida, mis on teie hinnangul kõige raskemad küsimused ja probleemid, mis takistavad safe harbor'i osas kokkuleppele jõudmist Ameerika Ühendriikidega. ning äh, seoses selle küsimusega tahtsin küsida ka, kas stsenaarium B niisuguse patiseisu vältimiseks jaan, jaan, jaanuari lõpust alates, sest artikkel kakskümmend üheksa töörühm ütles, et meil on aega jaanuari lõpuni, mida see tähendab siis ettevõtjatele, mida see tähendab andmevoogudele? ning kolmas küsimus puudutab äh, GDPR-i ning olen siin päri Timothy Kirkhope'i ettepanekuga. ja rakendamisega, aga ma usun, et me peaksimegi hakkama tegelema konkreetsete rakendamisküsimustega, sellepärast et GDPR kvaliteet sõltub äh, rakendamise kvaliteedist Euroopa tasandil ning liikmesriikides. ning viimane küsimus puudutab Poolat, kas komisjon jälgib seda, mis toimub Poolas, sest paraku näeme Poolas arenguid, mis lähevad demokraatia põhimõtete ja õigusriigi põhimõtete vastu. ning äh, ma kardan, et samm-sammult see küsimus äh, hakkab tõusma Euroopa tasandil, aitäh. aitäh, härra Boni. Safe Harborit puudutav küsimus oli minul ka, aga kuna härra Booni selle kohta küsis ja proua Sippel küsis, lisaksin omalt poolt veel nüansi. ma tean, et te olete varem juba rääkinud ning rääkinud ka oma kohtumistest Ameerika Ühendriikides sellel teemal seoses terrorismi, terroristlike rünnakutega ja, ja sellega, et, et neid oleks võimalik selles valdkonnas takistada. ning sellega, et paljud kolleegid meie komisjonis töötavad safe harbori küsimustega, on sellega kursis, tahaksin küsida, kas teil oleks võimalik meile öelda, et kas on mingi eeldatav äh, aeg, milleks teil õnnestub jõuda kokkuleppele või, või kuna te lähete edasi läbi rääkima Ameerika Ühendriikidesse ja kuna me võiksime saada uue ettepaneku selles valdkonnas? et see oleks minu küsimus. ja nüüd on äh, kolleeg Aja Post soovinud sõna, palun. tack eh, äh, och kom Äh, suur tänu. Äh, äh, suur tänu, mul on väga hea meel teid siin näha. mul on kolm küsimust, esimene neist puudutab siis praegust olukorda. siin räägiti julgeolekust ja seksuaalse identiteedi kaitsest. mida komisjon selle heaks on ära teinud? siin on räägitud mustlastest, mustlasvihast. kas komisjon kavatseb, kas äh, komisjon kavatseb midagi teha, et see osaks osaks äh, ka äh, riiklikust õigusloomest ning mida kavatseb Eh, teha vihakõne ja vihakuritegude vastu. okei okay., thank you, Soraya um.... suur tänu, Soraya. kas on eh, veel kolleege, kes sõna sooviksid, küsib esimees. ei ole? Eh, siis minu kord proua Sipel juba ütles, et tänane hommik on erakorraline, sellepärast et meil oli väga tähtis hääletus ja siin oli ka äh, ajastamise küsimus, et neljapäevaga on ju tegemist ja mõned kolleegid on ära läinud saalist ja ei ole tulnud tagasi. nii et äh, vabandan äh, kolleegidest, kes on saalis, vabandan ka nende, teie ees, mm, proua volinik. aga samas on kõneaega kõigil nüüd täna rohkem, mis on luksus, mida meil tavaliselt ei ole ja see annab ka teile äh, Äh, aega rohkem ja põhjalikumalt vastata, nii et ükskord ei ole meil tulid akus siin kõneajaga. olge head, palun, teie kord. Äh, loomulikult äh, on küsimus sisus, kas mul on ikkagi midagi öelda, aga loodetavasti mul on esimees ütleb, et äh, võtke vabalt, te ei pea hakkama siin midagi välja mõtlema, aga tavaliselt on meil alati tuli takkus ajastusega, nii et äh, seekord on erakordne olukord. volinik äh, Jurova ütleb, et meil on palju aega, mis on luksus, võiksime teha võib-olla veidikene interaktiivsemalt seda, sest see peaks olema dialoog. sest muidu hakkavad eh, kolleegid kritiseerima kohe pärast seda, kui eh, ma olen juba vastanud. aga härra eh, Lopes Aguiar, mina olen teie ees, teiega arutada, see on osa minu kohustustest, osa minu tööst. ma olen ju vastutas, aruandekohustust omav parlamendi suhtes. ja libekomisjon tegeleb tegelikult väga keerukate küsimustega ja praeguse aja väljakutsed teevad selle veel keerulisemaks, sest me ei saa toimida nii nagu tavaliselt. praegu on käes aeg, kus meie ees on väljastpoolt tulevad kriisid ja meil ei ole täit pädevust nende lahendamiseks. me saame ainult läbi nutikate välispoliitikate mõjutada seda hävitavat mõju Euroopale aga meie endi keskel ja sees on ka palju probleeme ja me peame neid ka arutama. üks olulisi küsimusi on põhimõtete konflikt õigus äh, privaatsusele ja julgeolekule ning turvalisusele ning see ongi Safe Harbor programmi ja teiste äh, vastavate meedete mõte. ning oluline küsimus äh, puudutab ka seda, kuidas äh, Äh, aina suurenevat sallimatust äh, ühiskonnas äh, näha, kuidas sellest üle saada. elame praegu raskel ajahetkel, kus me näeme, et juudid näiteks lahkuvad Euroopast, sellepärast et nad ei tunne Euroopas ennast turvaliselt. ma olen näinud statistikat selle kohta, kui palju on juute lahkunud näiteks Prantsusmaalt. me kuuleme igal pool vihakõnet, näeme seda ka veebis ja siin on veel internet, suurepärane tehnoloogiline areng, ähm, võimalus, kuidas positiivsed asjad inimesteni jõuavad, seda kasutatakse nüüd äh, hirmutavateks äh, asjadeks, äh, vihakõne, vihakuriteod, vägivalla õhutamine ja siin me peame olema valmis äh, tõmbama joone väljendusvabaduse osas, mis, mida me peaksime tagama võimalikult laialt. aga samas äh, igasugune vihakõne ja äh, sellised kuriteod, neile tuleb piir panna. ja igaüks peab meie hulgast vastama nendele rasketele küsimustele. no vaadake õigust privaatsusele ja õigust turvalisusele. kui meil on isegi eh, eh, mõni inimene, kes selle teemal eh, sõna võtab, siis on need sõnavõtud kõik erinevad ja me peame ise selle käes heitlema. me peame siin aga nüüd kokku leppima Euroopa Liidu tasandil ja meie oleme need, kes peavad selle piiri tõmbama. ja see ei ole lihtne. eriti pärast terroristide rünnakuid nii et eh, kujutage nüüd ette. me peame selles osas leppima kokku näiteks ameeriklastega, kellel on täiesti eh, erinev arusaamine, mis on privaatsus ja mis on eh, julgeolek. loomulikult ma praegu viitan siin Safe Harbor programmile. jah, härra Lopez Aguilar, mul on hea meel siin olla, sellepärast et äh, mul on vaja ka kuulda teie käest, kes te olete keskendunud nendele keerulistele küsimustele, kuidas te neid asju näete. sellepärast, et need rasked otsused ei pea olema mitte ainult komisjoni õlgadel, vaid tegelikult tegemist peab olema kollektiivse tööga. meil peab olema võimalus äh, teha õigeid otsuseid äh, sellel väga nõudlikul ajahetkel. ja me teame, et äh, meil ei ole teist võimalust peame otsustama õigesti ja nüüd äh, kohe. vabandust, et äh, võtsin nii kaua aega, ma arvan, et kasutasin ära liiga palju praegu ajareservi äh, sissejuhatuseks, aga tulen nüüd teie küsimuste juurde tavaliselt me sinna mõttel voolata ei saa lasta lihtsalt, aga täna on see võimalus, ütleb esimees ma tahtsin lihtsalt rõhutada, ütleb äh, volinik, kuivõrd oluline on minu jaoks see dialoog. ja ka minu meeskonnale on see väga tähtis. proua Sipel, äh, küsimus, mis puudutas Eurojusti. jaa, äh, ülesanne on oluline ka komisjoni jaoks, ka minu enda jaoks, et Eurojusti presidendiga dialoogi jätkata ning et vaadata, kuidas seda agentuuri saaks äh, võimalikult laialdaselt äh, rakendada, kasutada. me ei räägi mitte ainult tõhusamast rahvusvahelisest tööst, äh, Euroopa Liidus olevast tööst, vaid me räägime ka fookusest kolmandatele riikidele, Lääne-Balkani riikidele, Türgile ja teistele, kus on vajalik nende riikide osalus. tähtis on Euroopa jaoks see, et need riigid võitleksid tõhusalt organiseeritud kuritegevuse vastu. sellepärast, et kui nende töö ei ole tõhus, siis see mõjutab ka meie turvalisust. niisiis, Eurojusti tuleb äh, toetada. siin on eelarve küsimused, äh, ka personali äh, toetamine järgmisteks aastateks ja selles osas tuleb tööd jätkata EPPO osas proua Sippel küsis, aga küsis ka härra Kirkhope, nii et võtan need kaks kuus äh, siin käsitlemisele. me peame tagama selle, et äh, läbi eesistumiste ei vähenda meie pädevust, ei vähendata meie pädevust niimoodi, et lõpuks me loome äh, Euroopa institutsiooni, mis oleks täiesti impotentne ja väga kallis. see ei ole küll minu eesmärk ja äh, alati koosolekutel ma ka kordan seda. selle organi äh, pädevuste äravõtmine järk-järgult, mis tegelikult leiab aset äh, väikeste muudatusettepanekute ja sammude läbi, vastavalt äh, liikmesriikide ettepanekutele mõningad neist ei näe Äh, seda organisatsiooni väga tugevana, mõned äh, näevad samas jälle institutsionaalset äh, sidet siin. nüüd see on kõige parem võimalus. EPPO peab olema tugev, sõltumatu ja tõhus. see peab hoidma silma peal kahtlusalustel, süüdistatutel kümme aastat Äh, seetõttu, et need dokumendid on vaja kõik ära tõlkida. meil on vaja luua selline EPPO, mis äh, oleks selline katusmenetlus ja seotud äh, kriminaalmenetlustega liikmesriikides. sest et meie peame sellise mudeli looma, kus me ei äh, sekku äh, kriminaalmenetlustesse liikmesriikides. me ei saavuta seda mitte kunagi äh, sellepärast et äh, süsteemid on niivõrd erinevad. on süsteemid, kus on äh, äh, asja uuriv kohtunik, kus ei ole või kus on konkreetsed meetmed uurimise jaoks, kus on mingisugused menetluslikud õigused ja nii edasi, kus on hoopis teistsugune lähenemine. huvitav on Äh, kuidas on olukord Euroopas kokkuleppemenetlustega? on võimalik näiteks maksta raha, et uurimine üldse peatuks? ja ma ütleksin, et see on tegelikult kriminaalõiguse privatiseerimine. paljudes liikmesriikides on isegi võimalus äh, tõesti maksta kinni selle uurimistegevuse peatamine ja me ei taha teistes riikides seda äh, süsteemi viljeleda ja kujutage ette, milliseid raskusi see põhje, põhjustab. Äh, tegemist on väga raske, keerulise protsessiga, kõiges lepitakse kokku pärast seda, kui kõik äh, artiklid on juba kokku lepitud. sellega poolest äh, meil on äh, see protsess peatunud, sellepärast et Sloveenias ja Portugalis on äh, põhiseaduslikud põhjused, äh, sest äh, nende uurivad kohtunikud ei tohi saada suuniseid kelleltki teiselt, kolmandalt ja EPPO annab selliseid suuniseid tegelikult prokuröridele. nii et see on lihtsalt illustreerimaks, et me tegeleme nende väikeste tehniliste asjadega, detailidega, aga me peame samas Äh, hoidma ja kaitsma äh, kogu selle organisatsiooni mudelit ja, ja hoidma, et see oleks piisavalt tugev ja pädev. pärast eelmist äh, justiitsasjade nõukogu olid no selgelt mitmed ministrid, kes tahtsid e PPO pädevusi vähendada, aga me ei tohi neile seda võimaldada aga üldiselt ma ikkagi näen, et ka nõukogus on väga tugev toetus sellele, et meil oleks tugev äh, institutsioon, mis tegeleb kriminaalõiguse küsimustega, selleks, et äh, võidelda äh, nende kuritegudega, mis rikuvad finantsõiguse sätteid Euroopa Liidus. härra Lopes Aguilar küsis ka selle kohta, et hüppan siin edasi-tagasi küsimuste vahel, ütleb ähm, volinik Äh, pettusevastasesse direktiivi tuleb see kaasata ja äh, käibemaksupettused peavad olema kaetud äh, ka meie sätetega ja sellel peaks olema, Euroopa prokuröril peaks olema võimus, võimalus seda uurida kus, kuhu on asi jõudnud nõukogus? tegemist on äh, raske küsimusega ministrite pädevuste osas, sest nagu te teate, me justiitsnõukogus äh, seda arutame, aga justiitsministrid ütlevad, et vot, tegemist on tegelikult hoopis rahandusministrite pädevusse kuuluva küsimusega. ja mõned ütlevad, et äh, tõesti, nad ei saa oma rahandusministrite vastu astuda ja ma kujutan ette tegelikult, et see on täitsa raske küsimus liikmesriikides. nii et me püüame äh, justiitsministreid veenda, et nad peavad äh, oma seisukohta muutma, äh, et äh, käibemaks peab olema kaasatud. eelmisel nädalal oli arutelu päris lühike. me lihtsalt kandsime ette asjade tänase seisu, võtsime kokku, kuhu me oleme jõudnud ja tõime välja EPPO arvud, mis puudutab äh, nende äh, kuritegude äh, lage, mida EPPO uurima hakkab. me peame vaatama kriminaalstatistikat, äh, sellepärast et kui ma vaatan tänaseid arve, siis kui me paneme lävendiks saja tuhande euro peale, mis puudutab siis käibemaksu tõsiseid pettusi piiriüleselt, siis EPPO Äh, peab uurima liiga palju juhtumeid, aga me peame vaatama äh, pigem ikkagi liikmesriikide statistikat, kui palju neid potentsiaalseid juhtumeid EPPO-le uurida tuleb aastas. aga minu taktika on see, et äh, vaatame kõigepealt tõsiseid kuritegusid ja käibemaksupettusi piiriüleselt EPPO läbi ning läbi pettusevastase direktiivi Prisma Äh, Hollandi eesistumise prioriteet see on, aga hollandlastel ei saa olema lihtne, sellepärast et sellele teemale ei ole lähenda-, lähenetud väga positiivselt liikmesriikide poolt. samas olen ma kokku leppinud Hollandi ministriga, et me tuleme tagasi selle juurde järgmise nõukogu jooksul, kui meil on juba konkreetne statistika, arvud ja saame äh, vaadata realistlikumalt kogu, äh, kogu käibemaksupettuste küsimust nüüd jõuan Safe Harbori programmini. proua Sipper küsis selle kohta. Te küsisite koostöös kriminaalõiguse valdkonnas järgmise aasta suureks teemaks saab olema see, kuidas paremini kasutada elektroonilist äh, suhtlust, et kiiremini äh, jõuorganite äh, vahel liikmesriikides vahetada informatsiooni. nüüd me kasutame vastastikusse õigusabi klausleid, see on väga pikk ja veniv. me peame kasutama ka ära paremini moodsaid tehnoloogiaid selleks, et kiiremini ja tõhusamalt liikmesriikide vahel koostööd teha. ja tõesti, see oli ka äh, Lolita Lynchiga mm, minu läbirääkimiste teemaks Ameerika Ühendriikides, et me rõhutasime seda, kuivõrd oluline on ikkagi kiirem äh, infovahetus nendes küsimustes. Äh, Safe Harbori programmi kohta küsimused õiguskorra kohta, kuidas selle täitmist kontrollida, ajakava küsimus, millega Claude Moraes esitas tegemist on raske juhtumiga. ma pean ütlema, et andmekaitse vallas, nagu ma juba alguses ütlesin, siis meie ülesanne on hinnata kahe põhimõtte vahel, teha mingisugune kompromiss julgeoleku ja äh, privaatsuse kaitse vahel. siin on meil aga kolmnurk, sellepärast et ka majandusaspekt tuleb arvesse võtta ja te juba mainisite seda ka siinkohal. ma arvan, et proua Koratsa Pilt oli see, kes rääkis õiguskindlusetusest pärast kohtuotsust. sellepärast on see väga raske olukord lahendada. mina pean ütlema, et ma naasesin tundega, et ameeriklased saavad äh, täpselt samasuguselt asjast aru nagu meie, et peame tegutsema kärmelt. samuti igal pool, kus ma käisin, ütlesin ma väga selgelt, et kui tuleb uus Safe Harbori programm, siis see, seda ettepanekut ei tee ma volinikuga ja kolleegiumile, kui ma ei ole kindel, et ma saan rakendada süsteemi äh, Äh, mil, äh, mida ma olen nimetanud usalda, aga kontrolli. sest kui te vaatate äh, õigussüsteemi Ameerika Ühendriikides ja nende presidendi presidendi ja ka äh, muud õigusandlust, siis kui äh, kohus äh, tagab äh, kaitse, on väga raske hinnata seda. ja raske on ka äh, siin loobuda ja öelda, et äh, ootame ära, kuni ameeriklased oma õigusandlust muudavad. kui nad on sada protsenti kindlad, oleme kindlad sada protsenti, et luureametid ei saa meid sada protsenti järgida, nii et usalda ja kontrolli printsiibil me töötame, sest peab olema ju mingi usaldus ka Ameerika valitsuse vastu meil. minnes konkreetsemaks, räägime me läbi praegu äh, Kaubandusministeeriumiga ning ka Föderaalse Kaubanduskomisjoniga ja ka Euroopa Andmekaitseametitega, sellepärast et nende roll on üleolul-, ülioluline selles osas me oleme tõstatanud äh, Washingtonis neli küsimust ka juba varem, sest ma tahtsin minna Washingtoni pärast seda, kui Ameerika partnerid teavad, äh, millised on minu nõudmised seal. sest äh, ma ütlesin, et meil on neli aspekti, mille osas kokku leppida. üks oleks siis nende panuse formaat, kas kirja näol Ameerika ametivõimudelt või oleks tegemist äh, vastastikuse mõistmise memorandumiga, et seda asja tuleb uurida. siis olen äh, ma äh, nõudnud julgeoleku vallas töötajatelt, et meil on vaja täpsemat definitsiooni, mis puudutab piiranguid ja erandeid, mis kehtivad nende Äh, uurimisasutustele, äh, kuidas nõuda informatsiooni ettevõtete kohta Safe Harbori programmi alusel. ja ma ütlesin, et kirjeldus ei ole piisav, vaid me peame ikkagi defineerima äh, väga raskeid asju, näiteks riiklik julgeolek, mis asi see siis on? kui te palute andmeid uurimiseks rahvusliku julgeoleku tagamiseks, et me peame olema täpsemad ja homme Ameerika partnerid tulevad äh, tehnilistele läbirääkimistele just sel teemal. Äh, konkreetsete definitsioonide baasil, mis puudutab piiranguid ja, ja erandeid, mis neil võimaldab siis andmeid, äh, andmepäringut teha, on meil vaja ka piisavaid ja tõhusaid meetodeid, kuidas seda kontrollida, sellepärast ma ütlen usaldaja kontrolli nii et äh, pidevat kontrolli äh, rakendame. see tähendab siis äh, piisavat, et raporteid ka riigi ametite poolt, kui palju on päringuid tehtud. kontrollin ka ettevõtete poole pealt selle üle. aga peaks ütlema, et see mind ikkagi ei rahulda. ma tahtsin leida veel meetodi, kuidas on võimalik saada konfidentsiaalsemat äh, infot, aga tundub, et selleks ei ole mingeid võimalusi. vähemalt läbi selle aruandluse saame mingisuguse äh, võimaluse mm, kontrollida täpselt, äh, kuidas saada seda informatsiooni ja kas see on olnud piisav allikas aga Ameerika partneritega me rääkisime ka seda, et me vaatame ka üldist olukorda Ameerika Ühendriikides, mitte ainult äh, neid raporteid, mis puudutavad Safe Harbori ettevõtteid, me vaatame meediat, saame ka vabakonnaorganisatsioonidelt informatsiooni. me võtame arvesse ka informatsiooni, mis tuleb informantidelt, kasutame ka teisi kanaleid selleks, et hinnata pidevalt olukorda Ameerika Ühendriikides, mis puudutab äh, järelevalvet, kas see on olemas või mitte. Teie näete seda võib-olla nõrga äh, infoallikana, aga tegelikult tegemist on erinevate allikate mosaiigiga, mis äh, siin on, äh, siis on ka peatumiskla-, peatamisklausli küsimus. kui me saame usaldusväärset informatsiooni, mis on oluline, et need erandid ja piirangud, nendest ei ole kinni peetud, siis me peatame omapoolse kohustuse siin on muidugi seireküsimus jälle oluline, mis tuleb kokku leppida vastavate organitega Ameerika Ühendriikides, sellepärast et meil on äh, ka nende aruandluse osa ju vaja. ja neljas aspekt, mis on kõige raskem, nimelt äh, kuidas tagada seda, et Euroopa kodanik saab Äh, õiguskaitsevahendi, mida kasutada juhus, juhul, kui ähm, tema õigusi rikutakse. inimesel peab olema piisav, äh, äh, piisav õiguskaitsevahend selle jaoks siia on kaasatud äh, Euroopa Andmekaitseamet äh, ning äh, ka Föderaalne Kaubandusamet. me peame vaatama ka jurisdiktsiooni küsimus, sellepärast et neil ei ole jurisdiktsiooni selle ettevõtte üle, mis on andmeid edastanud Ameerika Ühendriikidele, me peame usaldama siis nendepoolset võimekust Äh, vabandust, et olen niivõrd tehniline, aga ma tean, et äh, paljud teie hulgast on äh, väga süüvinud sellesse teemasse ja sellepärast olete ilmselt tänulikud, kui saate võib-olla detailsemat informatsiooni. see jõustamise küsimus on muidugi järgnevaks kolmeks oluline algus. me püüame leida parimaid lahendusi kuidas siis eh, jõustuda, jõustada seda, seda kõike, mis on kokku lepitud eh, ning eh, paremad õiguskaitsevahendid ja võimalik kompensatsioon Euroopa kodanikele. kuulsin, et ka jõulud on tulemas sel aastal, nii et küsimus on tähtaegades, mõned päevad teeme ikka pausi ka sellega seoses aga enne jõule ja ütlesin ka oma kolleegidele väga selgelt, et ma tahan näha konkreetseid tekste laua peal äh, tekste kohustuste kohta, mille on valmis võtma ameeriklased, äh, teksti, mis puudutab otsust kui sellist ja ka kogu rakenduse mm, mudeli kohta. jaanuari lõpuks äh, peame tegema selgeks, kas Safe Harbor töötab või mitte. meil on vaja, sellega vaja leida uus nimi ümber positsioneerida ja ma tahan siinkohal ka veel rõhutada, et see on meie õigus. meil on õigus äh, võtta vastu need otsused, see ei ole komisjoni kohustus, vaid õigus. ja nüüd, äh, et aru saada, kus me täpselt oleme, meil on direktiiv, mis näeb äh, andmete edastamist kolmandatele riikidele see pakub võimalusi, kuidas seda teha. tegemist on töövahendiga, mis on meie poolt pakutud ettevõtetele ehm, ehm, meie teatises kuuendast novembrist. nii et tegemist ei ole mingisuguste erakorraliste, vaid tegelikult baasvahenditega, mida kasutada, ehm, kui andmeid edastatakse kolmandatele riikidele. ja neid võimalusi peaks kasutama, eh, seda teeb eh, AD eh, väga tugeva järelevalve all kui kolmas äh, riik ei taga piisavalt äh, kaitset, mis kohtuotsuse järgi on USA tänasel hetkel. nii et kui me vaatame, kuivõrd oluline on andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse ja kui palju ettevõtjad ja tegelikult majandusolukord sõltub sellest, siis äh, tõesti survestab meid töötamaks konkreetse režiimi kallal, mis aitab äh, andmeid edastada, aga samas äh, tagada USA poolt väga tugeva kaitse. aga me ei tee seda, kui me ei näe täpselt, et piisavat äh, kaitset seal pakutaks. nii et aeg on siin tähtis, ajaküsimused on olulised. ma näen jaanuari lõppu realistliku tähtajana praegu ma ei taha öelda, et see on mingisugune kokkusattumus, aga tegemist on ka tähtajaga, mille on TPA-d seadnud, et jaanuari lõpuks on nad valmis võtma üle need meetodid, mis direktiivist lähtuvad. ma täpselt ei tea ka, mis siis esimeseks veebruariks nende poolt tuleb, aga nad peavad oma kohustuse täitma. nii et meie peame andma endast parima, et tulla välja uue raamistikuga jaanuari lõpuks ja uskuge mind, ma olen väga palju investeerinud oma poliitilist kapitali sellesse küsimusse. ma olen vanamoodne naine ja ma ütleksin, et minu jaoks on see isegi auküsimus. aga tegemist on loomulikult ettevõtetele väga tähtsa küsimusega. ja päeval ja ööl nad kogu aeg survestavad mind ka Ameerika poole pealt for you. Can I just check if there's any um... ma tahtsin nüüd kontrollida. kas äh, siin on veel mingisuguseid lisandeid? võib-olla lühidalt, kiiresti midagi. meil on veel viisteist minutit. tahtsin rääkida safe harborist ja üks kolleeg soovis veel küsida midagi. Ehm, üks kolleeg soovis midagi küsida ja pidi juba ära minema, nii et ma annan sõna Soraiale. suur tänu. ma esitasin enne kolm küsimust ja nüüd esitan täiendava küsimus raamotsustu, raamotsuste kohta, mis puudutavad vihakõnet ja vihakuritegusid. tegemist on raamotsusega vihakuritegude vastu, võib-olla saaks seda laiendada eh, ka muudesse valdkondadesse. võib-olla peaks vaatama eh, täpsemalt seda, kus, eh, kaugel me selle probleemistikuga oleme, sest tegemist on olulise teemaga see puudutab eh, konkreetseid inimesi, keda sellised kuriteod eh, tihtipeale tabavad, aitäh. suur tänu. volinik võib-olla kavatses sellest niikuinii rääkida, Jüli. ma arvasin, et ta lõpetas, eh, sest mul on veel seksuaalvähemuste kohta küsimus nii, vabandust, et ma katkestasin võib-olla valel hetkel. kas keegi soovib lisaküsimuse esitada? ei, volinik, palun, laske aga käia. vabandust, et ma nii pikalt rääkisin safe harbor'ist, nagu te teate, ma täiesti pulbitsen safe harbor'ist. Inglise keeles ei öelda niimoodi, ütleb äh, ütleb esimees. ma ütlen, äh, ma peaksite ütlema, et äh, te olete täis entusiasmi, <laughs> kui te ütlete, et olete seda täis, siis see tähendab hoopis midagi muud. ma ei, <laughs> ma ei söönud hommikust, ütleb volinik, seega mul ei ole ma midagi täis. jah, tegemist on õigusloomega, mis peaks aitama Eh, mis peaks aitama ettevõtete tegevuskindlust suurendada. Eh, ja teine küsimus puudutab siis ksenofoobiat, eh, sest see peaks kõik sallimatus ja vihakõne kuriteod enda alla haarama ning liikmesriigid on need, kes peavad seda rakendama Eh, ja kasutusse võtma, peaksin vaatama ka üle eh, seksuaalvähemuste küsimuse, sest mustlast viha, eh, vih-, islami vihkamine, islamofoobia, kõik need valdkonnad on kaetud ja liikmesriigid peaksid olema valmis tegutsema. see ei puuduta siin kriminaalõigusvaldkonda, see on juba olemas, seda tuleb rakendada kuueteistkümnes liikmesriigis kahekümne kaheksast, mõnedel on opt-out võimalus, on, oleme olnud tunnistajaks sellele, et selle raamotsuse rakendamist ei ole veel toiminud. praegu toimub individuaalne dialoog, sest see on äärmiselt oluline, sest sest eh, sest näiteks ka IT-teenuse osutajatega teeme koostööd, et vähendada vihakõnet eh, online. pöördusin liikmesriigide poole, ministrite poole eh, kõikidel nõukogu kohtumistel, ainult selle küsimusega täpsemalt tegeletakse ja seda otsust ellu rakendataks. ning teine küsimus puudutab terrorismi vastu võitlemise direktiivi, see on samuti kriminaalõiguse valdkonnad, aga teie sellest ei, ei, selle kohta ei küsinud. ja mis äh, nüüd puudutab seksuaalvähemusi ja nende staatust, siis äh, mm, miks ei ole tegevusplaan, miks on tegevusplaan mitte äh, mitte eh, siis eh, strateegia eh, me olukord on siis selline, et minu jaoks on see pühendumus küsimus, ma tegelen selle valdkonnaga. kui te nüüd selle põhjalikult üle vaatate, siis näete ka seda, et äh, Eh, teised peadirektoraadid tegelevad selle küsimusega, on see kuskil seal olemas? näiteks tervisehoiu küsimused, eh, ka tervishoiu peadirektoraat, et on eh, kaasatud teised peadirektoraadid samuti tegelevad selle küsimusega. Nad on sellest töövaldkonnast äärmiselt teadlikud, sest need kolleegid on selle plaani kaasautorid, tegemist on komisjoni töödokumendiga, see avaldatakse, sest arvame, et on äärmiselt oluline selgeks teha, et komisjoni jaoks on tegemist olulise töövaldkonnaga, eriti võttes arvesse viimasel ajal toimunud sündmusi Te näete esmaspäevasel möödunud nädalal Äh, õigusasjade nõukogus ei, ei saanud vastu otsust võtta registreeritud partnerluse äh, otsust, sest Poola ja Ungari ei olnud sellega nõus seoses nende äh, riik, nende riikide põhiseaduse ja õigussüsteemiga teised liikmesriigid ütlesid üsna kähku, et eh, kavatseme siin tegutseda tõhustada koostöö, tõhustatud koostööga, et see perekonnaõigus eh, vast-, otsuse vastuvõtmiseks meil on vaja ühehäälset otsust. see tähendab siis seda, et eh, tuleb edasi minna läbi tõhustatud koostöö. see on tegevuskavva lisatud komisjon kavatseb eh, seda planeerimis eh, ja ja ma, ma marketingi vahendina välja pakkuda. minu jaoks on see konkreetne võimalus eh, öelda, mida edasi teha, kavatseme iga-aastase aruande samuti plaani võtta ning küsimused, mis on äh, seotud võrdse äh, kohtlemise direktiiviga, see ei lõpe kunagi. olen üsnagi pettunud, sest nendes nõukogudes, kus mina osalesin, kõik räägivad vajadusest sellised seadused vastu võtta, sest see täidab äh, tühiku diskrimineerimisvahelises õigusloomes, aga, aga äh, ei soovita sellega sügavuti tegeleda, sest direktiiv kaudselt äh, toob kaasa ka äh, eelarvelisi äh, küsimusi, sest see peaks lahendama ka ühtlasi probleeme, mis on seotud ratastoolides inimestega igatahes äh, loodan äh, väga järgmise eesistumise peale, sest äh, hollandlased oskavad selliseid poliitikaid väga hästi välja töötada, eks ole, ei ole? <laughs> On the children uh.... ja mis puudutab nüüd lapsi, siis on suur tühik lastele suunatud uh, õigusloome väljatöötamisel kavatsen äh, sarnaseid ähm, samme astuda, nagu seksuaalvähemuste puhul äh, tegin, et äh, oleks ülevaatlik tegevuskava, mis peaks parandama laste olukorda Euroopas ja äh, arvan, et, et äh, mõtlen äh, saatjat, et ta äh, põgenike peale, pagulaslaste peale, nende olukord on kohutav ja ka mõtlesin, millised on kiired lahendused, kuidas on võimalik äh, aidata, ma avastasin, et see, mingisugust kiireid lahendusi pole olemas, ma siiski otsustasin koostada äh, Ehm, nimekirja eh, võimalikest sammudest, mida astuda, samuti eh, vaatasin üle, kui palju selliseid lapsi Euroopa territooriumil on, millised on ohud, millised eh, on murekohad ning millised erinevad institutsioonide kohustused on, ühed kohustused puudutavad komisjoni, teised liikmesriike, kolmandad erinevaid ameteid kavatsen suurte vabaühenduste esindajatega varsti kohtuda. Nemad peaks meil kõige suuremaid probleeme, probleeme aitata, aitama lahendada. see on see kiirem äh, tegevus, millega, millele kavatsen pühenduda ja kavatsen kokku tuua kõik äh, olulised äh, üksused, et kiiresti midagi ära tehtaks co to je? Data protection reform, yes, I, I still feel that ning reforme, ma tunnen poliitilist soovi kolmepoolsete läbirääkimiste lõpetamiseks. veel on mitmeid keerulisemaid punkte siin, aga peaksime need tegelema, tegema otsuseid järgmisel nädalal, üks on informeeritud nõusolek näiteks ja loodan, et järgmise aasta lõpuks oleme sellega ühele poole saanud, rakendumisest küsisite, see on väga tähtis küsimus, sest oleme uhked selle üle, et meil on nüüd ühtsed reeglid, aga neid ühtseid reegleid tuleb liikmesriikides ka sarnaselt kasutusele võtta see ei puuduta mitte ainult seda, kuidas me kasutame sanktsioone, vaid eh, ka muud küsimused on olulised. see annab meile aruteluõiguse. Eh, peame rakendusakti kasutama, samuti korraldatakse kaks tuhat seitseteist kampaania, mis on suunatud ettevõtetele, avalikkusele et nad teaks, mida see reform nende jaoks tähendab. ja võib-olla kokkuvõtvad märkused äh, ootasite lõpuni oma küsimusega nüüd kähku kiiresti. suur tänu. lühike küsimus. täna hommikul toimus huvitav arutelu kui, äh, mis puudutas põhiõiguste järelevalvesüsteemi ja seda, millised võimalused on põhiõigusi ja õigust riigi rakendumist kontrollida ja jälgida ja mida arvate teie, kas on mingisugune võimalus, et sellise järelevalvesüsteemi elluviimiseks ma tõstatasin selle küsimuse korraldavalt eelnevatele, eelnevate volinike ees sest eh, on olemas vähemusi, kes ei ole immigrantid, muslimid, mustlased, eh, need ei ole lapsed, vaid neid eh, diskrimineeritakse seoses nende etnilise päritoluga poolakad, Leedus, türklased, Kreekas, ungarlased, rumeenlased, Slovakkias. ma loodan, et oskate. tõlge lõpeb kaksteist kolmkümmend täna nii et ma ei räägi kauemal. Soraya, sa, eh, kui sa tahad, siis eh, kolmekümne sekundiline küsimus, sest tõlge lõpeb. ma ei tea, kas te vastasite mu küsimusele, ma küsisin, mis eh, puudutas mustlaste olukorda, kuidas on võimalik seda strateegiat riiklikesse strateegiasse ähm, sisse viia, kas seda raamotsusega on võimalik teha, see puudutab ka vihakuritegusid ja äh, tahaksin teada, kas seda raamotsust on võimalik äh, laiendada äh, seksuaalvähemuste küsimusega. kas oleks võimalik kuidagi sellele äh, küsimusele vastata kiiresti? ma kontrollin seda viimast küsimust ning küsin, kontrollin ka seda, Eh, mis eh, eh, täpselt selle kohta mustlastrateegia kohta on öeldud ja mis toimub selles valdkonnas liikmesriikides, otseselt ma ei saa vastata küsimusele. ning Ungari ja Poola ja õigusriigi küsimused, see, ma tean, et teil toimusid arutelud ka härra Mihhuriga äh, täna hommikul ma küsin arutelude tulemuste kohta, ma tõesti sooviks, et meil oleks selline jälgimissüsteem olemas, aga me kõik saame aru, et, et seda kvantitatiivset kriteeriumit välja töötada liiklusriigi kohta, see ei ole sama lihtne kui äh, kontrollida fiskaaldistsipliini liikmesriikides. kui asja õigesti korraldame, siis oleksin ma sellise organisatsiooni poolt, aga ma ei usu, et mingisuguse võlusüsteemi abil saame võidelda olukorda liikmesriikides. ma olin Ungaris, ma soovisin näha omaenda silmadega, milline see õhkkond liigis on. ma ise olen pärit totalitaarsest riigist, mul on eh, hea haistmine <laughs> totalitaarsete süsteemide tuvastamiseks, seda, seal ma seda ei tundnud, aga siis ma nägin, mis seadusi nad vastu võtavad ja mida tehakse eh, meedia, vabaühenduste ja kirikute kohta, nii et eh, midagi kehva seal riigis juhtub, aga eh, kuid seda niimoodi osade kaupa kontrollida õigusriigi raamistikus, tundub, et äh, seal riigis toimub pidevalt süstemaatiliselt äh, äh, aluslepingute rikkumine, siis on võimalus seda kontrollida, oleks väga hea, kui selline mehhanism oleks olemas, aga ma olen suhteliselt skeptiline. suur tänu teile, oli väga huvitav siin viibida ja Äh, äh, olen täis entusiasmi äh, tuleviku suhtes. nüüd need, kes ma sooviksin öelda, et täna hommikul oli valitsuses kummaline dünaamika, tahaksin tänada kõiki neid, kes jäid kohale, et esitada olulisi küsimusi volinikule äh, meil oli palju olulisi küsimusi, vähemus, seksuaalvähemuste õigused, Euroopa prokuratuur ja nii edasi. Äh, alati ei saa sellist ülevaatlikku kokkuvõtet, suur tänu kõigile äh, äh, liikmetele, kes siin kohal oli ning sooviksin öelda ka seda safe harbor küsimuses, et, et peaksime äh, paluda, et te tuleksite tagasi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, et ähm, safe harbori olukorrast, sest äh, see on äärmiselt tähtis küsimus. suur tänu kolleegidele. aitäh teile, volinik, vastuste eest ja entusiasmi eest. Thank you, colleagues. No further comments on the Hungarian anti-Semitism.